Uh, good morning, everybody. tere hommikust kõigile. nagu te näete, äh, tunnen rõõmu selle üle, et äh, volinikukandidaat Neven Mimitsa on juba saalis ja tekitab palju huvi meie pressisõprade seas. paar hetke neile siis äh, fotode võtmiseks, loodetavasti jään mina ka mõne pildi peale. ma panin täna hommikul kõige kirkama lipsu oma garderoobist selga, nii et loodetavasti nägite ka seda kõik kolleegid nii et äh, mõni hetk siis veel fotograafidele oma töö tegemiseks ja siis ma paluksin teil siit eest äh, minna tahapoole, et äh, ma näeksin oma kolleege, kes varjavad ennast pressi selja taha praegu, mis on ka erakordne, sest üldiselt neile meeldib ikka kaamera ees seista. võtsite kõik oma parimad poosid sisse. suur tänu, härrased niisiis, ma sooviksin teid kõiki soojalt tänada täna väga olulisel istungil, nimelt äh, äh kuulamine siis Horvaatia valitsuse kandidaadi osas nende esimeseks äh, äh, volinikuks, tegemist on parlamendi ja ka Euroopa jaoks suure hetkega ja mul on suur au ja privileeg olla selle kuulamise juhiks täna ja ma olen täiesti veendunud, et järgneb kasulik ja konstruktiivne arvamuste vahetus volinikukandidaadiga. ja ma tahaksin ametlikult äh, siin tervitada ka meie Horvaadi tõlke, tegemist on esimese ametliku korraga, äh, kus horvaadi keel on ka meie töökeelte seas, kahjuks on nad teisel korrusel kahekümne neljandas kabiinis, ma neid ei näe, tervitage neid kõiki seal Euroopa Parlamendis. aga enne kui äh, ma avan äh, selle kuulamise mõned ametlikud märkused veel selle kuulamise äh, korraldamisest, sellest, mille eest vastutab volinik ja annan siis natukene taustinfot, enne kui läheme asja juurde. ma tahaksin tervitada ka kõiki meie jälgijaid internetis, nagu kõik meie siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni kohtumised kantakse ka tänane kohtumine üle interneti vahendusel tere tulemast ka kõigile teile ja eriti eh, tere tulemast siis eh, horvaatidele, kes meid võib-olla kuulavad üle interneti. ja kõik kolleegid teavad, et eh, ma kordan seda, et kõik meie kohtumised kantakse veebis üle, te olete teretulnud neid jäl-, järgima üle interneti. see on meie jaoks väga oluline Tarbijakaitsekomisjoni ja meil on ka väga öö, sisukas infoleht öö, mille me koostame oma tegemiste kohta, te võite selle endale tellida ja saate siis äh, hoida silma peal meie tegemistel. nii palju siis IMCO äh, tutvustamisest ja läheme põhilise asja juurde. see kuulamine on korraldatud IMCO ja Keskkonnakomisjoni poolt. Matjas Kroote, kes on Keskkonnakomisjoni esimees ja mina leppisime kokku, et äh, keskkonnakomisjoni kolleegi ja äh, proua Klaas äh, osaleb siin aseesimehena tänasel kuulamisel ja nemad saavad esitada siis kolm küsimust ähm, volinikukandidaadile tervishoiuküsimustes, eriti mis puudutab meditsiiniseadmeid, aga enamus küsimusi esitab siseturukomisjon, sellepärast et enamus äh, nendest pädevustest, mis äh, härra Mimitsa portfellis on, kui ta kandidatuur heaks kiidetakse, puudutab tarbijakaitset, tarbija koostööd, toote ohutust ja muid taolisi aspekte, millega meie oleme siis tegelenud, aga tema vastutusalas on ka väga oluline mm, punkt siis just nimelt tervishoiutooted. ja see on äh, siis täna peaasjalikult keskendume tar-, siseturu Ähm, ja tarbijakaitse küsimustele. nüüd äh, menetluskorrast. parlament hindab äh, volinikukandidaate nende üldise pädevuse, euroopalikkuse ja äh, sõltumatuse osas ja ka nende teadmiste osas, portfelli ja üldteadmiste osas. Need on need küsimused, millele ma paluksin teil tähelepanu pöörata oma küsimusi esitades. volinikukandidaat raport äh, on vastanud äh, eelküsimustikule, see peaks kõigil olema ka olemas, ta on nendele vastanud, kirjalikud vastused on kättesaadavad kõigile kõikides keeltes. lisaks sellele on ta esitanud ka oma finantshuvide deklaratsiooni ja ma kinnitan, et mul on saatnud kirja õigusasjade komisjoni esimees kellele on delegeeritud siis pädevus selle menetluse osas kokku panna kandidaatidele käitumisjuhis ja temal ei ole midagi ähm, probleem, ta ei ole mitte midagi probleemset välja toonud. nüüd tänasest kuulamisest. me kavatseme väga äh, ranged olla kõneajaga. Te näete siin äh, ekraanidel pidevalt jooksmas kella äh, ja me tahame tagada sellega selle, et nii palju kolleege kui võimalik saavad sõna ja me tahame siis, et äh, asi oleks ajastatud õiglaselt kord on siis selline, ma annan äh, lühidalt äh, sõna volinikukandidaadile avasõnadeks, mis ei tohi, ei tohiks olla pikemad kui kümme minutit ja siis ülejäänud aeg, kaks tundi ja kolmkümmend viis minutit läheb küsimusteks ja vastusteks, alustagem, alustame kõikide koordi- äh,, fraktsioonide koordinaatoritest, kellel on võimalus esitada üks küsimus ja siis on võimalus esitada ka lisaküsimus. tuletaksin aga kolleegidele ja volinikule meelde, kui palju selleks on aega kolleegid, teil on maksimum üks minut esimeseks küsimuseks, ma tõesti loodan, et te suudate esitada selle ühe minuti jooksul siiski ainult ühe äh, kõrge kvaliteetse äh, küsimuse. on neid, kes teist oskavad esitada kaks ja isegi nihverdada sisse kolmanda küsimuse ühte minutisse aga kui te esitate kolm-neli küsimust, siis ei jõua kahe minutiga volinikukandidaat teile vastata. ja siis pärast seda on teil äh, pärast seda kaheminutilist vastust nelikümmend viis sekundit lisaküsimuse esitamiseks, aga tuletaksin teile meelde ja ma olen olnud varemastel kuulamistel väga karm selles osas, et teie lisaküsimus peab olema seotud teie esialgse küsimusega ja kui te üritate siin äh, tuua sisse salapisi Äh, mingisuguse uue küsimuse, siis ma ei luba sellele vastust. ma vabandan juba ette, et äh, see on nii äh, formaalne see asi, aga te näete, kui asi pihta hakkab, siis sellest on palju kasu kolleegid, ma loodan, et küsimused kolleegidele keskenduvad teemadele, mille eest ta vastutab. ma tean, et kui ta volinikuks nimetatakse, oleks ta suure meeskonna liige, kes peab tegelema paljude küsimustega ja paljude valdkondadega, aga volinikukandidaadile ei ole toidu või toiduohutusega seoses antud ühtegi pädevust, tal ei ole pädevust tubaka või rahvatervishoiu osas kui te leiate mingisuguse te elegantse viisi seostada see tarbijakaitsega, siis palun aga küsimused, mis ilmselgelt ei ole osa volinikukandidaadi tulevasest portfellist, siis ma neid ei luba. mul on küll jah kahju, et ma teie ees nagu äh, õpetaja praegu siin äh, Äh, ettekirjutusi teen, aga ma arvan, et kõigi huvides on see, et me tänasest kuulamisest kõige rohkem äh, kasu saaksime ja me tahame äh, teada saada kandidaadi pädevust tema portfelli osas ja ma loodan, et te peate nendest juhistest, mille ma andsin, kinni. ma arvan, et nüüd sellega on ka kõik veel tõlkest tõlge on täna tagatud kahekümne kolmes keeles, kakskümmend kaks äh, tavapärast keelt pluss siis horvaadi keel ja äh, loodan, et äh, muidu läheb siis kõik väga hästi. aga liigume nüüd edasi. mul on suur heameel anda sõna volinikukandidaadile härra Neven Mimitsale pöörduda sisekaitse, siseturukomisjoni poole esimest korda teile sõna kümneks minutiks. suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra esimees, austatud äh, parlamendiliikmed, mul on äh, suur au äh, ja privileeg pöörduda teie poole täna esimese volinikukandidaadina Horvaatiast. mul on, ma tõesti tunnen ennast väga priviligeerituna äh, olles nimetatud tarbijakaitsevoliniku kandidaadiks, see on tõeline võimalus midagi muuta inimeste igapäevases elus. kui mind ametisse nimetatakse, siis minu eesmärgiks on tiheda koostöö tagamine parlamendiga, meil on üks ühine huvi parandada Euroopa kodanike elukvaliteeti. selgelt on see, et äh, seda on võimalik äh, paremini saavutada siis, kui me äh, ennast üheskoos seda paati veame ja sellepärast ma tahaksin äh, oma tegevuses ületada erakonna eraldusjooni ja liikmesriike võib-olla eraldavaid jooni ja lubage üle minna horvaadi keelele esimese äh, volinikukandidaadina, kes horvaadi keelt siin räägib, see ei ole võib-olla, me ei tee siin ajalugu, vaid kuuleme vähemalt ajalugu. Euroop-, äh, tarbijate jaoks on täna suur päeva ja suur päev ka nende jaoks, kes äh, on teinud äh, tööd Horvaatias tarbijakaitsepoliitika ühtlustamiseks Euroopa seadusandlusega. uue voliniku äh, ülesanne, Euroopa Parlamendi ülesanne ja kahe teie komisjoni ülesanne on anda lootust sünergia kujunemiseks Euroopa majanduses. solidaarsus äh, on oluline kõikidele Euroopa väärtustele, see on väärtus, äh, mida tuleb äh, toetada, eriti praeguses majanduslikus kontekstis, kus Euroopa peab olema ühtne selleks, et üle saada nendest majanduslikest puudujääkidest. solidaarsus ja majanduslik solidaarsus on olulised ka tarbijakaitses, need on needsamad põhiväärtusest, millest lähtusin, kui äh, Äh, juhtisin Horvaatias esimese tarbijakaitsepaketi vastuvõtmist ja ma julgustasin Horvaadi kodanikke ära kasutama äh, äh, avaturu võimalusi. kõne läheb üle inglise keelele äh,. kaks olulist äh, mõõdet on Euroopa tarbijapoliitikas, tarbijakaitsepoliitikas, kõigepealt majanduslik äh, mõõde Eh, Euroopa eh, tarbijad eh, annavad viiskümmend kuus protsenti Euroopa Liidu SKP-st, nad on väga olulised majanduskasvu toetajad ja novaatorluse ja jätkusuutlikkuse toetajad, nendel on keskne roll ühtse turu võimaluste avamiseks, nii nagu on seda öeldud ka ühtse, ühisturu aktis. aga tarbijad ei ole mitte ainult ostjad, teine dimensioon on sotsiaalne see, et me saaksime tarbijatele anda konkreetseid eeliseid, turud peaksid teenima tarbijaid, mitte vastupidi. see on väga oluline täna, kus Euroopa kodanikud leiavad ennast väga raskes majanduslikus olukorras. kõige parema äh, väärtuse saamine igast eurost, igast kuunast või ükskõik millisest teisest valuutaühingust on oluline. Äh, tarbijad peavad äh, tarbijakaitsepoliitika peab äh, olema suunatud sellele, et äh, toestada tarbijaid äh, saama paremaid tehinguid, kasutada oma säästudelt potentsiaali ja et nendel oleks võimalus oma õiguseid kaitsta härra esimees, austatud parlamendiliikmed, ma olen väga realistlik, ma tean, et komisjoni mandaat ei ole palju järgi jäänud, kuid ma olen täiesti veendunud, et me suudame midagi muuta koha peal veel kui mind ametisse nimetatakse, siis ma kavatsen lähtuda Euroopa tarbija agendast, mida äh, on oluliselt äh, mõjutanud Euroopa Parlament ja eriti siseturukomisjon. ma toetan selle holistlikku lähenemist, ma kavatsen olla selle agenda valvekoer, teha koostööd teiste volinikega sellel eesmärgil ja eriti asepresident Redinguga selleks, et kõik selle aspektid oleksid pideva valve all minu konkreetsed prioriteedid tarbijakaitsevolinikuna võiks kokku võtta kolme sõna, sõnasse konsolideerimine, koostöö ja kommunikatsioon. kõigepealt äh, konsolideerimine, äh, nimelt siis äh, seadusandliku raamistiku konsolideerimine, üsna mitu otsust on praegu langetamisel parlamendis ja nõukogus, eriti ähm, meditsiiniseadmete ja ähm, in vitro diagnostika osas tooteohutuse ja pangaandmete osas ma kavatsen omalt poolt panustada nend- selle seadusandluse vastuvõtmisele veel selle mandaadi jooksul kui seadusandlus on juba vastu võetud siis ma tahaksin tähelepanu pöörata korralikule ja tõhusale seadusandluse ülesvõtmisele ja rakendamisele näiteks äh, vaidluste lahendamise reeglid uued äh, kosmeetika osas on äh, ja uued kosmeetikasätted on kaks head näidet teiseks minu meelest on oluline koostöö partneritega Äh, tarbijakaitsepoliitika on tõusnud siis, kui ta astub ühte sammu teiste poliitikatega, see on lahutamatu osa paljudest äh, poliitikavaldkondadest ja seda tuleb toetada erinevate partnerite poolt. ma tahaksin olulist tähelepanu sellele tööle pöörata, algates, alates pihta siis komisjonist ma kavatsen äh, rääkida tarbijate nimel komisjoni kolleegiumis. ma kavatsen leida liitlasi teiste volinike seast, kes samuti mõjutavad tarbijate elu ja ma kavatsen kohe algusest peale keskenduda nendele algatustele, mille eesmärgiks on tarbija mõõtme ja tarbija huvide sissetoomine kogu poliitilise protsessi. Euroopa kodanike poolt otse valitud instantsina on parlament minu jaoks kindlasti võtmepartner, eriti täna siin esindatud komisjonid. tarbijakaitsepoliitika on rahvapoliitika ja teie olete rahvas minu meelest on tarbijaorganisatsioonid väga oluline äh, seos äh, tarbijatega liikmesriigid vastutavad peaasjalikult selle eest, et sellised äh, organisatsioonid oleksid siseriiklikul tasandil edukad, kuid komisjon võib anda nendele toetust ja ma kavatsen seda ka teha. me peame koostööd tegema ka oma rahvusvaheliste partneritega, nagu seda näiteks on Hiina see on oluline selleks, et kõik Euroopa turul ringlevad tooted, sealhulgas importtooted, vastaksid meie väga karmidele ohutusstandarditele, meil on vaja ohutust tagada toodete tootmiskohas. ma tahtsin leida liitlased ka tööstuse seas, tahan toetada tõhusat tarbijakaitset ja tagada see, et kõik ettevõtted saaksid ähm, mängida võrdsete mängureeglite alusel, see on ühe mündi kaks külge. ma äh, tahaksin seega tööstusega oma suhteid arendada avatult ja läbipaistvalt. daamid ja härrad, koostöö on eriti oluline jõustamisel. see on valdkond, kus minu meelest me võime ja peamegi tooma konkreetseid äh, lahendusi veel enne aastat kaks tuhat neliteist tarbijaõigused, äh, mida ei jõustata ja ei rakendata, tegelikkus ei eksisteerigi peaasjalikult tehakse see jõustamine ära liikmesriigi tasandil turgudel, kuid Euroopa Liit saab toetada ja jõustada seda tõhusust läbi äh, näiteks äh, võrgustike ja kurikuulsate sviipside. minu eesmärk on äh, see Euroopa toet-, seda Euroopa toetust veelgi tõsta. ma tahaksin näha, kuidas me saaksime seda võrgustikku veelgi tõhusamalt ära kasutada. kas me võiksime selle öö, ala laiendada, kas me võiksime kokku panna, mis on parimad õigus, mis on kõige paremad öö, tavad? sellised meetmed võiksid tuua tulemusi väga kiiresti. lisaks sellele ma arvan, et me peaksime ära kasutama aruannet praeguste jõustamisreeglite öö, kasutamise osas ka ära, see, see peaks meieni jõudma järgmisel aastal, see on suurepärane võimalus praegune raamistik üle vaadata ja vaadata, kas see eh, toodab selliseid tulemusi, nagu me tahaksime näha. ja ma kavatsen eh, sellega järgmistel kuudel ka tegeleda koos oma partneritega. daamid ja härrad, minu kolmas prioriteet eh, oleks aktiivselt ja väga nähtavalt kommunik-, eh, kommunikatsioonipoliitikat edendada selleks, et edendada Euroopa tarbijapoliitikat, on oluline levitada jutte sellest, mida Euroopa teeb Euroopa tarbija jaoks. see tähendab seda, et tuleb selgelt ja lihtsas keeles edastada tarbijatele sihipärast informatsiooni. meil on vaja informatsiooni selleks, et sellist informatsiooni, mis annab tarbijatele äh, kindlust, et nad võivad tegutseda eh, ja nad teavad täpselt, millised on nende õigused. see on väga oluline just nimelt nendele tarbijatele, kus eh, tarbijakultuur on seni olnud suhteliselt madal. see on eriti oluline sellistes piirkondades, kus eh, kus tarbijad saaksid raha kokku hoida, kus nad saaksid näiteks oma energiakulusid alla tuua, maksta väiksemaid pangatasusid ja saada parema kvaliteediga tooteid Ehm, ma kasutaksin oma mandaati selleks ära, et koos partneritega teadlikkust äh, tarbijate seas tõsta. kui meil see õnnestub, siis ma arvan, et me suudame näidata seda, kui oluline on tarbijakaitsepoliitika Euroopa kodanikele ja see on väga oluline enne Euroopa valimisi, see võib-olla viib nad äh, urnide juurde. suur tänu äh,, äh daamid ja härrad, äh, tarbijapoliitika on äh, poliitika, mis peab reaalsusega koos arenema kus te annate mulle või-, kui te annate mulle võimaluse, siis ma kavatsen Euroopa tarbijakaitsepoliitikat, äh, potentsiaali ära kasutada, see on kodanikupoliitika, see tä-, see puudutab meie igapäevast ilu, elu, äh, see ühendab äh, liidu rahvaga ja tegelikult es-, annab see vastuse kõikide kodanike huulil seisvale küsimusele, mida Euroopa Liit minu jaoks teeb, suur tänu! Well, thank you very much indeed, consumer. suur aitäh! härra volinikukandidaat, see oli väga kõikehõlmav äh, avasõnavõtt ning nüüd esimesed küsimused poliitiliste fraktsioonide koordinaatoritelt. esimene on Andreas Schwab, esimene küsimus, üks minut. suur tänu, äh, härra volinikukandidaat äh, Mimitsa. suur tänu teiepoolse tutvustuse eest. Lähen kohe oma küsimuse juurde. üks Euroopa Komisjoni prioriteete seisneb siseturureeglite jõustamises ja rakendamises ja parendamises. me oleme võtnud parlamendis vastu ühehäälselt siseturu kontrollimise raporti. Euroopa Komisjon peaks tegema enamat kui seni. Te mainisite neid sweep'e ja oma kirjalikus tekstist samuti juhtisite tähelepanu sellele, et te usute paremasse rakendamisesse ilma uue seadusandluseta, see kõlab mõistlikult, vähem võib olla teinekord rohkem, aga ma tahaksin teilt teada, et äh, milliseid konkreetseid õigusakte te tahate oma lühikese ametisaja jooksul üle vaadata ja milliseid te tahate parandada niimoodi, et Euroopa tarbijad äh, sellest ka kasu saaksid. me tahaksime konkreetseid näiteid äh, selle kohta, kus te äh, sweep laiendate, et parendada konkreetseid õigusakte. palun kaks minutit vastamiseks. suur aitäh selle küsimuse eest. küsimus võimaldab mul natukene kaugemale minna üldises poliitika tegemise protsessis kus ma tegelikult võtmeülesand-, seda ma näengi oma peamise ülesandena tarbijakaitsevoliniku ametis. ma tahaksin öelda, et äh, tarbijakaitsepoliitika on väga horisontaalne poliitika, väga paljusid valdkondasid hõlmav poliitika, mis tegelikult nõuab koostööd kõikide teiste volinikega, nende ettepanekute, nende poli-, poliitikate, nende otsuste arvesse võtmist, sellepärast et need kõik määravad tarbijate huvisid ja nende kaitsmist. minu tegevus hakkaks tõesti põhinema tarbija agendal. ma näen seda oma, oma rolli nagu selle agenda valvekoerana, mis tähendab seda, et ma pean keskenduma neljale sambale selles agendas. esimesel kohal on ohutus ja turvalisus ning see on igal juhul tarbijakaitsevoliniku pädevuse raames, kui me räägime siin toodete turvalisusest ning turvalisuse ühildamisest, harmoneerimisest. ma ootan suure huviga koostööd nii teiega kui ka keskkonnakomisjoniga, et me saaksime tegutseda in vitro diagnostika toodetega, toodete turvalisuse pakettidega ning Äh, samuti turujärelevalvega ja samuti veel pangakontode küsimusega. ma loodan, et ma jõuan seda teha veel selle parlamendi ametiaja jooksul. see oleks siis esimene seadusandlik ettepanek. kui me saame veel kaugemale minna seadusandlikus osas, siis ma pööraksin tähelepanu tarbijakaitsele, tarbijakaitse koostööle see protsess on liikmesriikides käimas, kui tekib vajadus ja analüüsid näitavad, et niisugune vajadus on olemas, siis me peaksime ühiselt defineerima parema koordineerimisraamistiku tarbijakaitsepoliitika ellurakendamiseks ja toodete turvalisuse. palun. Äh, nüüd me peame andma tarbijatele rohkem äh, teavet, aga see võib-olla ei nõua rohkem õigusloomelisi algatusi, see, kuid see on siiski väga konkreetne ülesanne, millega me peame tegelema ning see on uue tarbijakaitsevoliniku kindel ülesanne. suur aitäh, härra Schwab, lisaküsimus? But... suur aitäh selle vastuse eest, aga ausalt öeldes ma tahaksin tegelikult näha konkreetsemaid ettepanekuid. Te ei ole öelnud midagi konkreetset, mida te kavatsete teha liikmesriikides. kas te võiksite öelda, et olemasolev Euroopa seadus vajab ümbertegemist, te olete oma seisukohas öelnud ka, et äh, tarbijakaitsepoliitika peaks lähenema teistest, teistele teistest seisukohtadest lähtudes, et tarbijakaitsepoliitika peab muutuma, kuid väga raske on selgitada tarbijatele, kuidas, kuidas see horisontaalne lähenemine peaks toimuma, minu arust te peaksite komisjoni selles suunas natukene tagant sundima ja kui me räägime nüüd äh, tarbija õiguste direktiivist ja võtame arvesse neid olemasolevaid tegelikkusi kas meil ei ole tarvis rohkem harmoneerimist sellepärast et kui kogu euroopas kehtiksid ühesugused õigused siis tarbijad ka teavad mis nende õigused on ja nad saavad neid kasutada volinikukandidaat jah mm. ja ma rääkisin nendest ettepanekutest millega praegusel hetkel nõukogus tegeletakse aga olemas on juba nii palju õigusakte, kes, mis puudutavad tarbijaid ja tarbija huvisid, eh, siis mina tahaksin tegelikult lähtuda sellest, et tarbijate huvid oleksid esikohal kõikide olemasolevate õigusaktide ellurakendamisel, see puudutab eelkõige eh, tarbija õiguste direktiive, eh, ebaõiglaste kaubanduspraktikatega tegelemist, siis me peame rohkem tegutsema veel online kauplemise vallas äh, peame tagama online tarbijate õigused, eriti mis puudutab andmekaitset, interneti neutraalsust ja teisi niisuguseid küsimusi. Need on valdkonnad, kus me peame olukorda kõvasti parandama. täpselt samavõrd Äh, tuleb pöörata tähelepanu reisijate õigustele erinevates transpordi, erinevate transpordiliikide puhul. Need on kahtlemata just need valdkonnad, kus ma teiste volinikega tõsist koostööd teen, et tagada tarbijate huvide arvesse võtmine nende õigusaktide rakendamisel nii liikmesriigides kui ka Euroopa Liidu tasandil. suur aitäh! järgmine kõne, äh, küsimuse esindaja Eve, Evelyn Gebhardt, palun, üks minut küsimuse ajal. tänan, esimees, härra Mimits. Te just ütlesite oma sissejuhatuses, et äh, tarbijaõigused, mis ei ole rakendatud, ei eksisteeri ja sellega ma olen täiesti nõus Euroopa Parlament tegeleb juba pikka aega küsimusega, kuidas parandada õigustikku. üks võimalus on kollektiivhagi sisseviimine ka Euroopa Liidu tasandil ja ma ei räägi siin Ameerika stiilis kollektiivhagidest, vaid Euroopa süsteemist. ma tahaksin teada, kuivõrd te olete valmis seda valdkonda edendama ja ettepanekuid tegema, et me saavutaksime edusamme, tänan. volinikukandidaat. aitäh, proua Gebhard. see küsimus on juba tükk aega päevakorras olnud. kollektiivhagi küsimus on ringelnud nii nõukogus kui parlamendis juba mõningat aega, et leida parimad lahendused just tarbija jaoks. tõepoolest, selleks, et ühtse turu võimalusi kõige paremini ära kasutada, selleks, et tagada ühtse turu funktsioneerimine ning piiriülene ostlemine, peame me veenma klienti, tarbijat, et nad saavad kasutada ära ühtse turu võimalusi kõige paremal võimalikul moel. kollektiivhagi võiks olla üks samm selles suunas edasi. Te kindlasti mõistate, et kui me räägime mingisugusest algatusest, mida ei ole veel vastu võetud ametlikult, komisjoni poolt ja mille ettevalmistamise osas mina ei osalenud, siis sellega tegelemine oleks tegelikult kõige keerulisem ning seetõttu mulle tundub, et ma ei, mulle, mul ei ole õigust vastata selles, selle küsimuse osas väga põhjalikult, aga ma olen üsna veendunud, et varsti tuleb välja komisjoni ettepanek mis käsitleb kollektiivhagi küsimust ning teeb seda väga koherentsel ja horisontaalsel moel, nii nagu, nagu parlamendi raport selles küsimuses ette näeb. varsti, juhul kui mind ametisse määratakse, olen ma niisugusel positsioonil, et ma saan selle teemaga põhjalikumalt tutvuda ning ma väga suure rõõmuga alustan tegelemist selle teemaga, et näha, kuivõrd suures ulatuses see tegelikult peegeldab tarbijate huvisid, kuivõrd annab see tarbijatele võimaluse kollektiivhagi esitamiseks, mitte alut-, alustada lõputuid hagelemisprotsesse, aga asi ei ole mitte niivõrd siin kohtuasjade küsimuses. asi on ikkagi rohkem selles, et tarbijad peavad usaldama, et nende õigusi kaitstakse, nad peavad olema selles veendunud. ma pean seda väga oluliseks osaks oma tugeva, tulevases töös. ja ma püüan panustada olemasoleva töö, mis on juba tehtud, parandamisse ning see esitatakse ka teile. proua Kepard ma küsisin teie isiklikku arvamust, mitte seda, mis äh, Euroopa Komisjon on otsustanud. Need on kaks erinevat asja. kas ma sain teist õigesti aru, et põhimõtteliselt isiklikult te oleksite selle poolt, et midagi sellist sisse viidaks uh,? Yes, mis... jah, proua Kepard. mina toetaksin seda, kui meil oleks olemas kollektiivhagi raamistik, mis peab kinni riiklikest õigussüsteemidest ja õiguslikest traditsioonidest ja mis peegeldab tegelikke tarbijate huvisid. selle eest ma hakkan võitlema juhul, kui see ettepanek äh, ametlikult välja tuleb ja nii teie kui minu ees seisab praegusel konkreetsel hetkel ma ei saa täiesti kindel olla, mis selle ettepaneku konkreetne sisu on, aga nagu alati üritan ma tarbija huvisid kaasata kollektiivhagi küsimustesse. meil saab olema võimalusi koos istuda ja seda arutada, kui volinik, kui komisjon esitab selle parlamendile ja siis me saame arutada, kas selles on kaasatud kõik tarbijate huvid, kas see vastab tarbijate ootustele ja lootustele, kas tarbijate õigused on kaitstud ja kas tarbijate usk ühtsesse turgu seeläbi paraneb. suur tänu ning nüüd me läheme ALDE fraktsiooni juurde. härra Lühvekaard esitab küsimuse härra volinik, tere tulemast äh, Brüsselisse. ALDE fraktsiooni nimel tahaksin ma teid õnnitleda äh, selle olulise portfelli äh, kandidaadiks määramise osas. ma olen väikese riigi Taani esindaja ning tahaksin teile kohe kinnitada, et Brüssel on tegelikult täpselt õige koht, kus olla, aga nüüd küsimus. minu küsimus puudutab äh, diskrimineerimist elukoha alusel, minu arvates oleks see diskrimineerimine elukoha ala, alusel võinud anda väga-väga halbu tulemusi äh, riikides, kus ettevõte ei tunne tarbija, tarbija õigusi ja missugused on tarbijakaitse tingimused ühes või teised riigi, teises riigis. kuidas teie näete seda, missugune võiks olla teie Äh, teie ülesanne äh, selle residentsuse alusel diskrimineerimise osas? suur aitäh selle küsimuse eest, ma tahaksin alustada sellest, et ma kõigepealt juhin tähelepanu asjaolule, et ühtne turg on väga sageli killustatud ja segmenteeritud just ebaõiglaste kaubanduspraktikate abil või siis mingite eeltingimustega, mida esitatakse teatavatele turul osalejatele ning see kehtib nii online kaubanduse kui ka kas kodus või siis välismaal ostlemise puhul. meil on võimalus ja oleme seda ka kasutanud, et märgata erinevaid turusegmenteerimise võimalusi just äh, näiteks äh, kodakondsuse või elukohajärgne diskrimineerimine, kui me kasutame näiteks e-, konkreetselt mingit tüüpi makseinstrumente, mida võib-olla tegelikult aktsepteeritakse ainult ühes riigis äh, ja nii edasi. see on valdkond, kus tarbijakaitsevolinik peab kindlasti andma oma panuse, et see olukord paraneks, me peame koos volinik Barnier'ga äh, vaatama äh, seda probleemi nii ma makseteenuste kui finantsteenuste seisukohast lähtudes. tegelikult äh, mingisugused reeglid on olemas ka äh, andmekaitse direktiivis, mis tegelikult reguleerivad elukoha ja kodakondsuse järgse diskrimineerimise küsimust, aga olukord peaks olema siiski niisugune, et eelkõige oleks meil olemas objektiivsed kriteeriumid, mida meil praegusel hetkel ei ole. see on kindlasti küsimus, millele tuleks tähelepanu pöörata, koostada niisugune raamistik, mille põhjal on võimalik otsustada, missugused põhjused on põhjendatud ja missugused mitte, missugused on objektiivsed põhjused elukoha alusel diskrimineerimiseks, kui nii võib öelda, aga igal juhul juhtisite te tähelepanu väga olulisele küsimusele ja koos kolleegidega annan ma oma parima, et neid küsimusi lahendada. suur tänu selle vastuse eest ning äh, täiendavaks ma täiendavalt ma küsiksin, kas ma võin teie vastusest niimoodi aru saata, et te toetate selles küsimuses VKE-sid? just väga paljudele Euroopa VKE-del on see väga olulise tähtsusega. jah, loomulikult äh, me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et äh, ühtne turg töötaks tarbijate huvides, aga mitte ainult, vaid töötaks ka VKE-de huvides. sellepärast, et suured ettevõtted saavad iseendaga hakkama, neil on piisavalt äh, õiguslikke kogemusi, neil on piisavalt vahendeid, et äh, teha üksikasjalikke põhjalikke analüüse erinevate kaitse ja ohutusreeglite kohta, mis turul kehtivad, aga võrdse mänguruumi tagamine eh, selles mõttes, et maksetingimused oleksid võrdsed, et eh, ei oleks mingisugust diskrimineerimist, on just nimelt VKE-de huvides ja tarbijate huvides. suur tänu nüüd proua Rüüle suur tänu, härra Mimitsa. tervitan äh, teie arvamust, äh, et äh, õigusaktide jõustamine saab olema teie jaoks keskse tähtsusega tegevuseks ja siinkohal on oluline ka turuseire. me ootame juba pikka aega komisjonilt sellealaseid ettepanekuid komisjoni uus ettepanek äh, lähtub äh, analüüsides väga tugevalt äh, riskidest, aga kahjuks riske ei ole defineeritud, ei ole selge, mida nende riskide all mõistetakse selles konkreetses direktiivis ja väga problemaatiline on see, et seni keskse tähtsusega olnud ennetuspõhimõte on täiesti puudu, ma tahaksin teada, kas te viit-, viite siin sisse parendusi ja kas te olete siin meiega ühel liinil? toon konkreetse näite. näiteks mänguasjade valdkonnas on äh, juba traditsiooniks kujunenud see, et enne jõule puhkevad äh, skandaalid äh, ja see loomulikult õõnestab tarbijate usaldust turu vastu. kuidas me saaksime turgu tugevdada ja vältida seda, et äh, mitte ainult enne jõule ei puhkeks teatud skandaalid, vaid et kontrolle viidaks läbi ikkagi efektiivselt äh, kogu aasta jooksul ja nüüd äh, piirväärtustest. Euroopa Kohus andis Saksamaale õigused mänguasjade valdkonnas tuleb just panna paika piirväärtused, mis puudutab metallisisaldust, kas komisjon tahab seda valdkonda ka parandada uh,? Thank you very much! suur aitäh! härra Rüüle selle küsi-, proua Rüüle selle küsimuse eest, tõepoolest. see on just nimelt tarbijate kõige olulisem küsimus, nimelt turvalisus, nii toodete turvalisus kui tarbijate endi turvalisus ja ma tõepoolest ähm, ütleksin, et riskide hindamise ühtlustamine Euroopa tasandil ei võimalda meil olla nii tõhusad, kui me tahaksime, kui me kui riskide hindamine jääb äh, piirkondlike võimude pädevusse, aga mida me siiski teha saame, me saame raamistikku ja juhiseid parandada, tugevdada ja konkreetsemaks muuta. teiseks peame parandama turu järelevalveorganite vahelist koostööd, teineteise headest tavadest õppimine, samuti heade tavade tuvastamine ning seejärel nende parimate tavade levitamine kogu Euroopa Liidus niimoodi, et need jõuaksid kõikide riiklike turu järelevalveorganitele. samuti peame parandama koostööd tööstusega ning lootma sellele, et nad mõistavad ja saavad aru, kui oluline on toota to, ohutuid tooteid. uus turualgatuste direktiiv tegelikult puudutab mitmeidki neid valdkondi, räägitakse riiklikul tasandil riski hindamise parandamisest, riskide hindamise koordineerimisest, meil on ka riigi järel, äh, turujärelevalve foorum, kus korrapäraselt arutatakse kõiki neid küsimusi eesmärgiga tagada tarbijatele ohutud tooted Euroopa turul. proua Rüüle, lisaküsimus? Äh, tahaksin veel üle küsida. Te ei vastanud sellele, kuidas te defineerite riske. selge on see, et meil ei peaks olema Euroopas äh, killustunud äh, definitsioonid, vaid äh, riski hindamisel peaks meil olema ühtsed standardid, aga seadusandluse aluseks peab siis olema üks selge definitsioon ja te mainisite ka väga olulist punkti, tööstuse vastutust ja kuidas te kavatsete tööstuse tugevamalt kaasata turu järelevalvesse sellega on seotud äh, loomulikult äh, kõrged äh, kulud ja nii avalik kui erasektor peavad siin võtma vastutuse kanda, aitäh! suur aitäh! ohutus käib koos teadusega, teadus ja teadusuuringud ning teaduse soovitused on parim raamistik, mis parandab riske ja aitab neid tuvastada just teaduslikult tõestatud riskid, riski komponendid, teatavad äh, kemikaalid, teatavad, teatavad tooted, mis on ohtlikud, need tuleb leida meil ühiselt koostöös teadusega. ehk siis äh, riskide hindamise parandamine, see tähendab äh, teaduse mõju parandamine riskide küsimusele ja just sellega komisjoni teenistused ja ekspertrühmad ka tegelevad. nii et me peame sama suunas edasi minema, et tagada, et riskide hindamine oleks parem ning et seda saaks riiklikul tasandil riiklike turujärelevalveorganite poolt paremini ära kasutada. niisugusel moel me peaksime edasi liikuma ning äh, kui mind ametisse määratakse, siis ma väga suure rõõmuga teen kaastööd selles valdkonnas. suur tänu nüüd ECR fraktsiooni nimel härra Bielal. Äh, härra volinikukandidaat, mina soovin Euroopa konservatiivide ja reformistide nimel samuti teid täna õnnitleda äh, amet, voliniku kandidaadiks määramise puhul kirjalikes vastustes olete te öelnud, et tarbija hüvede parandamine saab olema üheks teie olulisemaks ettevõtmiseks uues ametis mul oli väga hea meel seda lugeda aga ma tahaksin kuulda natuke konkreetsemalt mida te silmas peate kuidas ja millal te kavatsete seda teha suur tänu härra piilan jah tõepoolest ühtne turg nagu me oleme ikka ja jälle korranud peab töötama tarbija hüvanguks meil on olemas äh, ühtse turu akt, mida on siin meie selles komisjonis väga palju toetatud, ka selle seadusandliku akti nimi, ühtse turu akt, mõeldi välja just siin komisjonis ning ma tegelikult näen ikkagi, et tarbija huvid ning nende eest seismine peaks olema siseturu ehk ühtse turu peamiseks käivitavaks jõuks. seetõttu ma ootan võimalust, millal iganes oleks võimalus tegeleda kõikvõimalike äh, valdkonnaüleste Euroopa algatustega, olgu see siis Euroopa semestri või Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkide raames. me peame igal juhul tegema koostööd selleks, et tagada makromajanduslike indikaatorite parandamine, et tagada töökohtade kasv ja panna kõik see rohkem tarbija perspektiivi, siduda seda rohkem siseturu meetmetega. ühtse turu akt tegelikult äh, nõuab väga konkreetseid meetmeid erinevates valdkondades ning tarbijapoliitika ja tarbijakaitsemeetmed on sealhulgas, kuid mitte ainult need ei taga ühtse turu arengu parandamist, tegu on horisontaalset laadi poliitikaga, mis täielikult panustab ühtse turu tegevuse paranemisse ning seetõttu on väga palju konkreetseid meetmeid tarvis võtta, palju konkreetseid meetmeid vajab toetust ja ellurakendamist selleks, et meil oleks olemas niisugune turg, mis töötab tarbijate heaks, ning et tarbijad oleksid ühtsel turul kesksel kohal. härra Biilan. jah, suur aitäh selle vastuse eest, härra volinikukandidaat. kuidas te kavatsete kaasata liikmesriike ja parlamendi riik-, liikmeid? kuidas te kavatsete liikmesriikidega koostööd teha, tagamaks, et et Euroopas tarbijakaitsele pööratakse tähelepanu ning et seda edastatakse tõhusalt e, ka tarbijatele, eriti just äh, järgmise võttes arvesse, et järgmisel aastal toimuvad taas parlamendivalimised ning missugused on need konkreetsed poliitikad, mida te arvate, et saaks eelkõige kasutada äh, tarbijate äh, abistamiseks? suur aitäh selle lisaküsimuse eest. ma juba ütlesin, kui oluline on koordineerimine pal-, kõikide süda, sidusrühmade vahel, kes mõjutavad tarbijapoliitika edu või läbikukkumist. koostöö liikmesriikidega on väga olulise tähtsusega osa, nii et ma te püüan teha kõik, mis minu võimuses, et olla liikmesriikidega pidevas äh, kontaktis äh, et suhelda liikmesriikide turujärelevalveorganitega, samuti jõustamisorganitega eesmärgiga parandada tegevuste koordineeritust. ma tahaksin öelda, et siin on tegu poliitikaga, eh, mis peaks tegutsema proaktiivselt. mina ei tohiks tegelikult oodata, kuni liikmesriigid hakkavad Euroopa tasemel seadusandlust üle võtma või hakkavad mõtlema parimatele koostöövormidele tarbijakaitsepoliitika raames. Vastupidi, oluline on see, et mina tegutseksin proaktiivselt, et ma tagaksin korrapärase suhtlemise vastavate riik, riiklike ametkondadega ning mitte ei jätaks niisugust muljet, et Euroopa tasandil midagi toimub ja mingisugused äh, muud küsimused on jäetud otsustada ainult äh, liikmesriikide tasandile. see ei sobi, oluline on just sünergia ja vastastikune koostöö, aitäh! suur aitäh ning nüüd koordinaatorite raundis äh, viimane küsimus härra Paska EFD fraktsioonist suur aitäh mulle sõna andmast. oi, vabandust, äh, tegelikult saab kõigepealt sõna härra De Jong um,. Meneer Mimica, deze äh, commissie IMCO heeft in het Europees Parlement. Herra Mimica. IMCO komisjon koordineerib tarbijakaitsepoliitikat, aga ka teistel komisjonidel on pädevusi selles valdkonnas. ja teie volinikukandidaat äh, olete nüüd pärit äh, väikesest riigist ja peate koordineerima seal äh, tarbijapoliitikat, kaitsma ka seda suhetes mõjukate volinikega, Reding, Barnier, Kruus, kuidas te kavatsete tagada selle, et tarbijakaitseorganisatsioonid on hästi esindatud, kuidas te tagate tarbijate hääle kuuldavõtmise seadusloome algatuste puhul ja kuidas te kavatsete tagada sellest, et tarbijate mõju seadusandlusele saab olema üldiselt piisav? suur tänu, härra De Jong, selle küsimuse eest valmistudes ette kuulamiseks, üritasin ma paika panna nende volinike arvu, kellega ma peaksin tihedat koostööd tegema, et tarbijakaitse oleks äh, teiste poliitikate hulgas äh, esiplaanis kohe seadusloome alguses, loomulikult äh, tuleb kõigepealt tõstada mõjude hinnangud ja äh, kaasotsustamisprotsessid äh, parlamendiga ja ühtekokku on äh, komisjoni kolleegiumis üksteist kolleegi, kes äh, ühel või teisel viisil võiksid mõjutada oma valdkondades tarbijate huvisid. Euroopa Komisjon toimib järjest enam horisontaalselt ja ei ole selliseid üksikuid äh, vertikaalseid poliitikaid, mille eest vastutaks ainult üks volinik. meil on järjest äh, rohkem näha poliitikate sidusust äh, ja omavahelist mõjutamist ja ka tarbijakaitsepoliitika seda võib selliselt iseloomustada, nii et minu huvi oleks äh, tarbijate huvid äh, seadusloome protsessi alguses juba esiplaanile saada ja jätkata sellise poliitikaga kuni jõustamiseni. niimoodi on teised poliitikameetmed ka kodanike ja tarbijate jaoks arusaadavamad ja vastuvõetavamad ja nad on äh, rohkem äh, rahul, siis kui nad saavad äh, tõesti mõjutada seadusloomet tarbijate huvidest lähtuvalt ja me peame paika panema, mis need tarbijate huvid äh, on. selles vallas on meil veel palju ära teha. aga igal juhul ma eeldan, et Euroopa Komisjonis hakkab toimuma poliitikate omavaheline koordineerimine. lisaküsimus äh,, härra De Jong, palun jah, eesmärgid on äh, head, aga ma tahaksin konkreetsemat äh, vastust. võtkem konkreetne näide, lennureisijate õigused, seal on äh, pädev härra Kallas, aga tarbijad loomulikult soovivad, et sõltumata transpordikandjast oleksid neil samad õigused. Euroopa Komisjon on tulnud välja reisijate õiguste ettepanekutega üsnagi killustatult kas äh, te võiksite Euroopa Komisjonis äh, tagada tarbijate õiguse ühtlasema kaitse ja kas te ütleksite seda ka härra Kallasele? suur tänu lisaküsimuse eest. me oleme rääkinud asepresident Kallasega sellest, kuidas äh, tugevdada olemasolevat seadusandlust reisijate õiguste valdkonnas. me oleme nõus sellega, et äh, on vaja teha koostööd selleks, et äh, tarbijate õigused antud valdkonnas oleksid esiplaanil ja see on just nimelt selline valdkond, kus tarbijate õigused, lennureisijate õigused äh, on minu isikliku huvi objektiks ka. ma olen siin Brüsselis juba kolm nädalat ilma pagasita, mis läks kaduma lennujaamas ja praegusekski mul ei ole infot oma pagasi kohta ja see on suurepärane näide selle kohta, kuivõrd oluline on äh, parandada reisijate õigusi isegi siis, kui pagas ei ole kaduma läinud, vaid siis, kui ta on kaaperdatud, nagu minu puhul see on. loomulikult on meil olemas siin äh, streigiõigus ja muu, aga peab olema selgelt paika pandud äh, see, et kes äh, vastustab selliste kaduma minemiste probleemide eest. ja me ootame huviga, mis saab teie mm, kaebuse menetlemisest. härra Paska, palun. suur tänu, austatud äh, volinikukandidaat härra Mimitsa. kõigepealt ma tahaksin soovida teile ja Horvaatia kodanikele, et liikmelisus Euroopa Liidus äh, tooks teile kaasa kõrgema elukvaliteedi ja rahuliku tuleviku. Te mainisite äh, oma huvidest, äh, rääkides, te soovite informeerida avalikkust tarbijate õigustest ja milliseid konkreetseid samme te tahate selles valdkonnas teha? suur tänu kõigepealt äh, selle eest, et te tervitate Horvaatiat ja soovite meile parimat äh, tegevuseks Euroopa Liidus, Euroopa perekonnas. ja tõesti, see on meil olnud äh, aastakümnete pikkune eesmärk. jah, see saab teoks. mis puudutab äh, Euroopa kodanike igapäevaelu parandamist, ka Horvaatia kodanike igapäevaelu parandamist, siis äh, siinkohal on väga oluline Euroopa Liidu tarbijakaitsepoliitika. kui nüüd lähtuda selle poliitika põhisammastest siis äh, me peame olema väga tõhusad, äh, säilitades senist äh, turvalisuse taset turul, me peame andma oma tarbijatele rohkem võimekust oma õiguste jõustamisel ja kaitsmisel. tarbija poliitikad peavad olema integreeritud kõikide teiste poliitika valdkondadega ja samuti peab siin olema seotus äh, siseturul võetavate muude sammudega, mis äh, jõustavad äh, siseturu õigusakte. ma räägin läbi äh, asepresident Redingiga, kui kaugele meil tuleks äh, minna, et äh, parandada tarbija õiguste raamistikku ja lisaks sellele mul on spetsiifiline ülesanne vastutada tarbija õiguste rakendamise eest. ja siinkohal tuleb võtta vastu otsuseid nii Euroopa Liiduga ka riiklikul tasandil suur tänu äh, vastuse eest, äh, ütleb härra Paška. ma usun, et äh, kiire vaidluste lahendamise süsteem toetaks samuti tarbijate õigusi, kas te kavatsete informeerida kodanikke sellisest süsteemist või mehhanismist? jah teavitamisvaldkond on väga oluline, me ei taha tarbijate infoga üle küllastada, aga meil on vaja kõikehõlmavat, selget, arusaadavat sõnumit edastada tarbijatele, nii et neil oleks selge, millised on nende õigused. see on tõesti väga oluline osa nendest sammudest, mis meil tuleb teha siinkohal ma tahan anda ka tugevalt oma panuse selleks, et äh, tarbijakaitsepoliitika muutuks tõhusaks. suur tänu, nüüd me oleme lõpetanud äh, koordinaatorite äh, vooruga. ma tahaksin äh, tänada kõiki parlamendisaadikuid, kes on kinni pidanud oma ajapiirangust ja volinikukandidaadi vastused olid natukene pikemad, teises voorus ma annan talle haamriga märku, kui ta läheb liiga pikaks. nüüd läheme järgmiste kõnelejate juurde ja loen siinkohal ette järgmised kõnelevad äh, Juvin Plenkovitš, Korea de Campos, Aldemose ja Tunun Holstein, palun. Äh, härra volinikukandidaat, ka mina tervitan teid äh, meie ees ja tervitan teie kauni riigi liitumist Euroopa Liiduga. Äh, minu küsimus puudutab sedasama, mida küsis proua Gebhardt, kollektiivhagid. veebruaris kaks tuhat kaksteist Euroopa Parlament toetas kollektiivhagide süsteemi sissetoomist sellisel juhul, kui sellele on tagatised. ja seda süsteemi on meil väga vaja, tarbijaid tuleb kaitsta sellepärast et liikmesriikide seadusandlus on praegu vägagi erinev selles küsimuses, aga Äh, turvaklausel on väga oluline ja minu küsimus on teie, et kas teie, nii nagu küsis proua Gebhardt, kas teie toetate seda, mitte kas volinik toetab seda? Te ütlesite jah, aga seda kahel tingimusel. esimene tingimus on see, et siis, kui see toetab tarbijate huve. me oleme ka nõus äh, sellega loomulikult, see ongi selle asja põhimõte. aga teine tingimus, te ütlesite, et siis, kui peetakse kinni siseriiklikust seadusandlusest, lubage mul äh, teile nüüd viisakalt siin öelda, et meie siin võitleme pidevalt ja maadleme siseriikliku seadusandlusega Euroopa äh, Liitu liitumisel äh, nad küll lubavad seadusandluse ühtlustada, aga rakendamisel tekib probleeme, nii et milliseid tagatisi te peate oluliseks, mis on äh, näiteks oluline keskkonnakaitse puhul, taoliste kollektiivhagide puhul, aitäh? suur tänu, äh, härra Juvin. Äh, suur tänu, et tulete tagasi kollektiivhagide juurde, sellepärast et see tõesti on väga oluline osa tarbijakaitsepoliitikast üldiselt äh, ja tarbijate seas usaldusväärsuse tagamisel jällegi ma paluksin teilt teatavat mõistmist. väga raske on minul laskuda siin praegu ettepaneku detailidesse, eriti ettepanekute puhul, eh, mida komisjon ei olegi veel ametlikult sõnastanud aga tahaksin korrata seda, jah, ma toetan kollektiivhagide süsteemi ja kui mind volinikuks nimetatakse, siis ma ka toetan äh, kõikehõlmavat äh, järjepidevat horisontaalset lähenemist, äh, mille eesmärgiks on tarbijakaitse, konkurentsi tagamine, keskkonnakaitse, paremate tavade liikumine vastavalt siseriiklikule õiguskorrale on teatavaid äh, riike, kus siseriiklikult on reguleeritud kollektiivläbirääkimised ja näited on näidanud seda, et äh, probleemiks äh, tihti on üleliiane on see, et väga paljud lähevad siis pöörduvad kohtusse, aga see on probleem on lahendatav ja ma arvan, et siseriiklik seadusandlus peab äh, selle algatuse üle võtma. ma tahaksin viidata ka sellele, et me peame jääma realistlikuks, me peame eh, kinni pidama Euroopa õigustraditsioonist ja samm-sammult liikuma ühtse süsteemi suunas, aga tagame selle, et iga samm on astutud kindlalt, kindlal alusel see kindlasti ei ole ettepanek, mis koheselt kõik probleemid äh, lahendaks, äh, aga tehkem tööd selle nimel, et see oleks nii realistlik kui võimalik praegustes oludes. suur tänu, härra volinik, ütleb härra Juvin. üks märkus ja siis üks küsimus, märkus. jah, siseriikliku seadusandluse järgimine on ähm, vältimatu, aga teinekord kasutatakse seda alibina selleks, et mitte ja väljavabandusena mitte Euroopa asjadega tegeleda ja asja toom-, selleks, et mitte tuua asja Euroopa tasandile küsimus. jah, asi on tehniline ja võib-olla raske on vastata kiirelt, aga meie kardame seda, et tuuakse siia sisse selline seadusandlus, nii nagu on Ameerikas, nimelt karistavat laadi seadusandlus, me ei taha seda. see element öö, näiteks need kahjud, äh, mida te arvate selle kohta? jah, te üritate mult äh, välja pigistada volinikukandidaadi selget seisukohta selles küsimuses. aga asi on selles, et äh, teema on delikaatne kuivõrd äh, äh, ei ole selgust üldise kontseptsiooni ja raamistiku osas. ma üritan siis vastata natukene täpsemalt. mulle tundub, et see, mille nimel me peame üheskoos töötama, on see, et äh, me väldiksime äh, selliseid ameerikaliku laadi ähm, kollektiivhagisid, mis on oma kari-, mis on karistavat laadi oma mudelis ja see on võimalik ja seda kavatsen ka mina tarbijakaitsevolinikuna, kui äh, mind ametisse nimetatakse, tahaksin sellesse protsessi sisse võtta nõuga, aga ka kõik teised argumendid, mis ähm, kollektiivhagide ähm, kontseptsiooni siseriiklikul või Euroopa tasandil ähm, ära klaarivad. suur tänu! Äh, järgmisena saab sõna äh, Antonio Correa de Campos. Äh, suur tänu, härra Mimitsa! suur tänu ka selle eest, et võtsite meie delegatsiooni vastu Horvaatias järgmisel aastal, kui käisime seal külas mis nüüd puudutab tarbijakaitse tulemustabelit, äh, tarbijate rahulolu energiaturgude osas, minu küsimus puudutab siis energiat. praegu äh, tarbija usaldus on suhteliselt väike, äh, hinnad tõusevad ja ilmselt järgnevatel aastatel see ka nii jääb. me teame, et Äh, otsene ja kaudne maksustamine on tõstnud elektri hinda tarbijatele ja äh, see peamine hin- hinnatõus on kantud suurt tarbijatelt väiketarbijatele ja koormab äh, mm, peremajapidamisi ühtse energiaturu eesmärgiks peaks ju olema tarbijate eh, hüvi, hüvedes eh, tegutsemine, nii et milliseid meetmeid saaks võtta hinna läbipaistvuse ja lihtsustatud energiaarvete eesmärgil? mida peaks Euroopa Liit tegema koos liikmesriikidega selleks, et kaitsta kõige haavatavamaid tarbijaid, aitäh! suur tänu selle küsimuse tõstatamise eest tõesti eh, asi, eh, mis eh, puudutab iga kodaniku igapäevaelu, eriti praegustel aegadel. kõi-, kõi-, mõjutab kõikide elektri- ja gaasienergia tarbijate elu. praegu käivad mit-, paar arutelu energiaturgudel, üks arutelu puudutab energia äh, pidevat hinnatõusu, sellepärast et kütusehinnad on tõusnud, tehakse suuri investeeringuid taastuvatesse energiaallikatesse, süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise nõuded, kõik maksavad ja teiste nõuete täitmine, mis on turul, turul operaatoritele seatud. ja selles kontekstis äh, tuleb minu meelest äh, kanda hoolt kogu aeg selle eest, et äh, arvel oleks näha elektrienergia hinnad detailselt ja, ja et äh, hinnad vastaksid, äh, jaehinnad siis vastaksid hulgihindadele, mitte ei tõuseks pidevalt kiiremini kui, kui hulgihinnad. ja nüüd energiasäästupakett, ähm, sellest paketist võib loota seda, et energiaturg muutub konkurentsivõimelisemaks, atraktiivsemaks tarbijatele ja läbipaistvamaks. me peame ära kasutama selle paketi täispotentsiaali, mida siis see kolmas energiapakett võiks tarbijatele pakkuda. jah, arvete esitamine ja see, mis on seal kirjas, on üks vajalikest meetmetest, me oleme juba astunud samme selleks, et äh, oleks võimalik näiteks e-arvete süsteemile üle minna. see oli üks äh, nendest asjadest, mille tarbijad tõid välja. ja teine küsimus on muidugi konkurents energiaettevõtete vahel me kavatseme äh, üsna vas- varsti kaardistada turu erinevates sektorites, eriti energiasektoris, siis kõige haavatavamad tarbijad. suur tänu, härra volinik, ütleb härra De Campos aga me teame ju, et siseriiklikud äh, reguleerijad äh, kannavad oma rolli äh, ja samas on meil ka keskne reguleerija. millist rolli peaksid teie meelest need agentuurid siis mängima? millist mängu peaksid elektrituru reguleerijad mängima siseriiklikul tasandil ja mis roll peaks olema Euroopa reguleerijal ja kuidas saaksid neid, saaks nende mandaati tõhustada tarbijate hüve, hüvedes, hüvanguks? suur tänu siseriiklike energiaturu reguleerijate rolli toetab kindlasti seesama kolmas energiapakett. Nende mõju tõuseb, nende vahendite hulk samuti ja nendel on järjest rohkem võimalust reguleerivasse tegevusse võtta äh, sisse ka tarbijate huvid nii et tegemist ei ole nendel mitte ainult tehnilise operaatori rolliga Äh, konkurentsiturul, äh, konkurentsi arvesse võttes tuleb muidugi tarbijate huvid kõigepealt kaitsta, tarbijal peaks olema võimalus e- elektrienergia tarb-, tarnijat lihtsamini muuta, äh, valida erinevate vahel lihtsamalt ja siin Euroopa võiks aidata. Euroopa turureguleerija peaks tõhusamalt seirama tõelist konkurentsi turul ja ei tohiks äh, lubada seda, et konkurents turul väheneks äh, ja et konkurentsiraamistik ei satuks äh, löögi alla vähem nii, nagu seda näeb ette kolmas pakett. järgmine kõneleja on härra Plenkovitš. ma paluksin, et kes iganes seal lobiseb härra lokekaardiga, patt jääks <laughs> ja järgmisena saab sõna härra Plenkovitš suur tänu, härra Harbour. Äh, ma tahaksin äh, tervitada siin äh, kolleeg Mimitsat, kes on Horvaatia Vabariigi kandidaat voliniku kohale ja kasutan siis horvaadi keelt, ütleb härra Plenkovitš mis mind huvitab, mind huvitab üks kontseptuaalne küsimus, et te võiksite võib-olla natukene rääkida kahest arengust tarbijakaitse poliitikas. Euroopa Komisjon, teie eelkäijad on toetanud eh, tarbijale võimu eh, andmist, eh, seda, et tarbijal oleks siis oma sõna kergem välja öelda võrreldes varasemate tarbijakaitsesüsteemidega. mis teie arvate sellest? kas tarbijat tuleks harida ja kas peaks kuidas peaks välja kujunema uus kultuur selleks, et tarbija oma õiguseid äh, kasutaks äh, võrreldes varasemaga? suurepärane, ütleb härra Mimitsa. Äh, võimalus vastata nüüd siis horvaadi keeles küsimusele, mis esitati horvaadi keeles. jah, tõesti, tarbijale võimu andmine ja, ja tarbijate positsiooni äh, Äh, toestamine turul on järjest olulisem terves tarbijakaitsepoliitika vallas mina rääkisin ähm, Euroopa tarbijaagendast. see agenda äh, paneb paika peamised äh, tegevused ähm, ja ei ole sugugi juhuslik see, et turvalisusele, mis on ju tarbijakaitsepoliitika esimene sammas, järgneb teine sammas ja see keskendub siis äh, tarbijatele võimu andmisele ja nende positsioonide kinnitamisele siseturul. ma juba ütlesin, et ma annan endast parima selleks, et äh, ellu viia see agenda ja see hõlmab endas ka siis äh, seda lisa äh,, lisategevusi ähm, tarbijakaitsepoliitikas. tarbija peab teadma, kui oluline on nende roll ühisturul ja kuidas ka nemad ise äh, mängivad rolli selles äh, meelsuse muutmises, äh, kui olulist rolli nad on mänginud meie majanduse majanduse kasvul äh, ilma äh, tugevate tarbijateta meie majandus äh, ei kanna tiibu ja tarbijal peab olema ka õiguslikult tagatud õiguste kaitse. ilma nendeta, ilma poliitikate muutmiseta on väga raske tarbijal osaleda Euroopa turul ja sellepärast ma peangi oma rolli kellegina, kes tõstab tarbijad kõikide Euroopa poliitikate keskmesse. suur tänu, ütleb härra Plenkovitš. Teie vastuse kontekstis äh, küsin veel, kuidas teie defineerite äh, siis äh, neid haavatavaid tarbijaid? mis te arvate, on kõige parem definitsioon sellele, kas tegemist on tarbijaga, kes ei ole piisavalt haritud või kuulub ta teatavasse vanusegruppi? tüüpi eh, on see inimene, kes ei ole kursis oma õigustega, on need puuetega inimesed või on need inimesed, kes on pidevas stressiküüsis eh, või on need inimesed, kes ei saa oma õigustest lihtsalt aru. kuidas te defineeriksite eh, haavatava tarbija? suur tänu, ütleb härra Mimitsa Euroopa tarbija agenda rõhutab kahte probleemi, millega tuleb tulevikus tegeleda ja mis tuleb ületada. kõigepealt säästev tarbimine. ja teine aspekt on seesama haavatavad tarbijad. ehk teisisõnu inimesed, kes erinevatel põhjustel ei saa osaleda täies mahus Euroopa Liidu siseturul see haavatava tarbija kontseptsioon, sellele tuleb mõelda ja defineerida, aga ma arvan, et mitte ainult oma isiklikust seisukohast, vaid see tuleb ka tehniliselt ära defineerida. see, sellele tuleb läheneda holistlikult. Euroopa Komisjon üsna pea käivitab uuringu, mis peaks defineerima ära, kes äh, need haavatavad tarbijad on osadel, äh, teatud turuosadel. olgu siis äh, tegemist energiaturuga, digitaalse turuga, finantsturgudega ja ma arvan, et see on hea alus, mille põhjal välja töötada meetmed, mis lahendaksid paljude tarbijate probleemid. proua Salamosa, palun suur aitäh ja tere tulemast Euroopa Liitu, härra Mimitsa. kaks küsimust. esiteks, kui te toetate ennetavate põhimõtete kaasamist tarbija, kas te toetate ennetavate põhimõtete kaasamist tarbijakaitseseadusesse ning teiseks, mis puudutab jõustamist, me kõik teame, et kõik liikmesriigid ei tee selles vallas piisavalt, te ise nimetasite seda ka. kas te söandaksite vastava liikmesriigi ja vastavate ministrite poole isiklikult pöörduda ning äh, innustada neid pisut paremini jõustama vajalikke õigusakte? suur aitäh, äh, proua Charles de Mose ma olen tavaliselt eh, väga eh, ettevaatlik eh, lihtsate küsimuste osas, aga hea küll, seekord pole nii hull. kui me räägime jõustamisest, kõikvõimalike tarbijatega seonduvate õigusaktide jõustamisest, siis ma tahaksin olla nii proaktiivne kui võimalik, tagamaks tarbijate õiguste kaitse ja kaitsemeetmete jõustamise. see on üks tarbijakaitse sammastest ja tõepoolest ma korrapäraselt võtaksin ühendust ja saaksin kokku vastavate ministrid või vastavate ametkondade esindajatega riiklikul tasandil, et arenda, arutada nendega, kuidas nemad seda valdkonda näevad, missugused nende arvates on peamised takistused, peamised probleemid nende turul, mida nad samas jällegi peavad oma tugevusteks, millele nad saaksid toe, toetuda, missugune on nende riiklik äh, olemasolev ekspertiis turujärelevalve vallas. ma näen turujärelevalve paketti, mis on äh, Äh, praegusel hetkel väljatöötamisel, seda paketti siis näen ma nagu täiendavat parandust jõustamistegevuse juurde, mis peaks abistama riiklikke ametkondi, andes neile mõningaid uusi vahendeid, õiguslikud võimalused viia läbi ette teatamata visiite tootmisasutustesse, samuti võimaldatava see pakett trahvida neid, kes nõuetele vastavalt ei tegutse, nii et siis selles kontekstis rak-, rakendustegevus ei saa toimuda ilma minupoolse panuseta, juhul kui ma, minust saab tarbijakaitsevolinik. suur aitäh, aga minu esimesele küsimusele te ei vastanud, ütleb proua Schaldemose. Te ei vastanud konkreetselt küsimusele, kas ennetusklauslit on tarvis tarbijakaitse äh, määrustikku, minu arust on. kui mind ametisse määratakse, siis olen ma vägagi avatud arutama ja vestlema sel teemal ning leidma kõige paremad lähenemised kõikidele küsimustele vastavalt sellele, mida mulle ka panevad ette selle komisjoni või teiste komisjonide saadikud ning sellest seisukohast lähtudes ma vaataksin kõik ettepanekud väga üksikasjalikult üle ning nii kaua, kui on võimalik saavutada ühist kokkulepet, selles küsimuses, e-, et äh, teie seisukohad parandavad tõesti olukorda ja tegutsemisvõimalusi riiklikele ametkondadele, siis igal juhul, äh, siis liigume selles suunas ühiselt edasi. suur aitäh, proua Tun! suur tänu! suur tänu, voliniku kandidaat. Ähm, ma kuulsin, et te tahate parandada e-kaubanduse sektoris äh, seadusandlust ja minu küsimus teile on see, et kas te kavatsete siis ka selles osas äh, kiirendada kollektiivläbirääkimiste protsessi, meil ei, menetlust, äh, meil praegu teame, et tarbijatel ei ole raha, et seda instrumenti kasutada ja esitada kollektiivhagi, hagi e-kaubanduse valdkonnas ja see puudutab mitte ainult tarbijaid, vaid ka ettevõtteid. see kõik on äärmiselt oluline kõikidele kolleegidele siin komisjonis, me oleme pühendunud sellele küsimusele me oleme praeguse volinikuga sellest rääkinud, kulud aga võivad aastas kerkida miljonitesse. tarbija ootab lahendust probleem on tõsine selle instrumendi loomisel ja selle kasutamisel. nüüd on see teie probleem, nii et äh, kuidas te kavatsete täpsemalt siis äh, asja lahendada? suur aitäh, proua Tunn, selle küsimuse tõstatamise eest. kuna aeg on piiratud, siis ma ürit-, siis ma ühes varasemas küsimuses äh, katsusin üle libiseda alternatiivsest äh, vaidluste lahendamise küsimusest, aga ma muidugi arvasin, et te lähete selles suunas üksikasjalikumaks. jah, tõsi, vaidluste lahendamine e-kaubanduse vallas, niisugune platvorm ja kuidas seda tööle panna, see on väga olulise tähtsusega, tähtsusega osa tarbijakaitsevoliniku tööst tulevikus. meil ei ole piisavalt aega, et äh, meil ei ole piisavalt aega, et väga hästi see resolutsioon tööle panna, võib-olla aasta-poolteist on meil aega, et see resolutsioon vastu võtta ning selleks, et saada resolutsioon tööle nii hästi kui võimalik, on meil tarvis platvormi, mis oleks kättesaadav kõikides keeltes ja see vajab taas rahastamist. täna ma julgen öelda, et selget pilti veel ei ole, et selle kohta, et tarbijakaitse valdkonnas on kõik rahandusega seonduvad küsimused lahendatud, me anname parima, mis võimalik, et tagada platvormi tarkvara toimimine, aga lisaks sellele teeme ka kõik, mis meie võimalus, võimuses, et vähendada seda äh, neid finantskulusid me üritame võimalikult kiiresti ja tõhusalt panna selle platvormi kõikides keeltes tööle me peame andma parima, aga selleks, et see, et see tööle saaks, on meil vaja võtta raha mõnest muust valdkonnast. me võtame arvesse tegelikult seda, et parlament mõistab meie muresid ning et ta saab aru, et selleks, et et tarbijakaitsepakett oleks eh, nii lähedal, eh, peaks olema suhteliselt sarnane sellega, millega komisjon esialgu välja tuli, et seda küsimust lahendada. suur tänu selle vastuse eest, härra Mimitsa, kuid ma tahaksin siiski ühte kuupäeva teada. see teema tekitab meile tõsiseid eh, probleeme ja paneb meid muretsema Äh, loomulikult erinevate teenistuste jaoks see asi läheb kalliks, aga me tahaks mingisugust äh, kolleebi. Euroopa Tarbijakaitsekeskus äh, teinekord teeb topelttööd teiste platvormidega võrreldes ja millegipärast äh, mina arvan, et peaks natukene konsolideerima seda tööd, te ise rääkisite ka sellest äh,, et Euroopa tarbijad äh, peavad info kokku saama siit ja sealt ja lõppkokkuvõttes on äh, ta täiesti äh, eksinud kogu selles informatsioonis ja mulle tundub, et poliitikud elavad täiesti teisel planeedil võrreldes tarbijaga. mis te kavatsete teha selles osas, aitäh? Thank you very much for supplementary question. suur aitäh lisaküsimuse eest, see läheb natuke üksikasjalikumaks, ODR-i platvormi rahastamise osas. ma võin võtta endale niisuguse kohustuse ja see kohustus, mida ma luban endale võtta, on seotud ODR platvormi funktsioneerimise ja toimimisega kõikides keeltes. jah, see on ülesanne, mille me täidame ühiselt komisjoni teenistustega ajalise raamistiku osas kohustuste võtmine sõltub nendest programmidest, mida me saame rahastamiseks kasutada. ühel või teisel viisil me peame leidma rahastamisvõimalused selle platvormi jaoks ning aastaks kaks tuhat neliteist ette nähtud ajalise raamistiku kuupäevadest kinnipidamiseks me üritame anda endast parima ja loodame, et äh, nende, selleks ajaks saab ka ODR platvorm tegutsema. suur tänu ning nüüd me jõuame järgmise küsimuste foori, vooru juurde. Krista Klaas esiteks, äh, keskkonnakomisjoni aseesimees ning samuti keskkonnakomisjoni liikmed ning nüüd ma annangi sessiooni juhtimise üle keskkonnakomisjonile. Krista Klaas, aga mina pea ikkagi silmas seda, et te oma kõneajast kinni peaks, peaksite. palun, Krista. suur tänu, kolleeg Malcolm Harbour. keskkonnakomisjon on lisaks äh, siseturukomisjoni loomulikult väga seotud äh, ka teie äh, valdkonnaga härra Mimitsa ja ma tahaksin teid äh, väga tervitada antud äh, kuulamisel. viimases äh, voorus me juba kuulsime, kuivõrd horisontaalne on tarbijakaitse teema ja seetõttu on Euroopa Komisjon, vabandust, Euroopa Parlamendi komisjonid ka erinevalt äh, puudutatud äh, teie valdkonnas, äh, keemilised ained, üldised tarbijaküsimused, kosmeetika ja muude toodetega seotud küsimused, see kõik puudutab ka keskkonnakomisjoni. me oleme tugevalt motiveeritud, et öelda oma sõna sekka nendel olulistel äh, tarbijate igapäevaeluga seotud äh, teemadel. Euroopa Parlamendis me oleme loomulikult äh, täheldanud, et paljudest küsimusest peame me tegema koostööd ja siinkohal lähtume ka heast koostööst pädevate volinikega. meil on kolm sõnasoovijat täna kes soovivad siis teile küsimusi esitada, kõigepealt äh, Richard Seeber, Dagmar Rood-Berend ja siis Peeter Liise. ehk siis kõigepealt Peeter Liise, nagu mulle öeldi. palun. Äh, suur tänu äh,, proua esinaine, härra volinikukandidaat, ma tahaksin puudutada kahte seadusloome algatust, mis on äh, seotud ka meie keskkonnakomisjoniga ja kus meil on hea koostöö IMCO-ga, meditsiinitooted äh, ja spetsiifilised meditsiinitooted. meil on vaja selles valdkonnas äh, innovatsiooni ja ma tahaksin teie käest küsida, et äh, kuivõrd äh, ambitsioonikalt te soovite eesmärkide suunas liikuda, kas te peate senistest eesmärkidest kinni, kas te lähtute sellisest plaanist, nagu praegu on, et riiklikud ametkonnad, Euroopa Liidu ametkonnad vastutavad võrdselt või te soovite siin midagi muutu, siis mis puudutab äh, diagnostikat, äh, siis kuivõrd seda valdkonda tuleks äh, tugevdada, komisjoni praeguse ettepaneku see täpselt välja ei tule ja kuidas teie volinikukandidaadina hindaksite selles valdkonnas seni tehtud? palun, härra volinikukandidaat. suur tänu, härra Liise. jah, ootan hea meelega koostööd äh, Envi komisjoniga paljudes äh, valdkondades, mis on seotud äh, meditsiinitoodete, äh, kosmeetikatoodete turvalisusega, samuti katseklaasi uuringutega ja mis on seotud ähm, jätkusuutliku tarbimisega, me võime nimetada siin paljusid teisigi ühishuvi valdkondi, aga kui nüüd tulla tagasi meditsiiniseadmete juurde ja selle ettepaneku juurde, mida praegu arutatakse parlamendis ja nõukogus, siis äh, ma olen väga avatud äh, koostööks teiega, et parandada ettepaneku äh, turvalisusega seotud aspekte ja mis äh, puudutab äh, nüüd autoriseerimist enne turule jõudmist, siis nagu te teate, on Euroopa Komisjon pakkunud välja selle, et me tugevdaksime senist teavitusametkondade süsteemi. me oleme pakkunud välja ka väga range süsteemi sisseviimise, mis äh, puudutab äh, riiklike ametkondade poolset äh, teavitamist ekspertide tasandil, kui tegemist on kõrge riskiga meditsiiniseadmetega. Euroopa Komisjoni poolne ettepanek ei sisalda kontseptsiooni muutust äh, mis puudutaks siis autoriseerimist enne turule viimist. me ei poolda keskse ametkonna poolse vastutuse sisseviimist siinkohal. me soovime toetada innovaatilisi tehnoloogilisi lahendusi, mis tõstavad Euroopa Liidu meditsiiniseadmete konkurentsivõimet ja sellest saaksid lõpuks kasu ka tarbijad ootan äh, koostööd äh, selles valdkonnas ja siis saame ka juba konkreetsemalt äh, detailidesse minna. kas on veel lisaküsimus? jah. ma tahaksin konkreetset vastust mõlemale küsimusele. kui teid ametisse nimetatakse, kas te peate kinni Euroopa Komisjoni senisest kontseptsioonist või te tahate seda muuta ja kuidas te suhtute muudetud ettepanekutesse, mis puudutavad teatud äh, informeeritud heakskiitmismenetlust? ja palun, äh, härra Mimitsa. suur tänu. praegused äh, komisjoni ettepanekud katseklaasi diagnostika osas on põhiliselt keskendunud protseduuri äh, turvalisusele ja geneetilise testimise seadmetele. minu roll nende ettepanekute vastuvõtmisel saab seisnema selles, et ma viin läbi avatud arutelud äh, kõigiga, kellel on head ettepanekud, head muudatusettepanekud, mis tugevdavad äh, ettepaneku erinevaid aspekte, ka turvalisusega seotud aspekte. mulle võib tunduda, et äh, on äh, häid ettepanekuid, äh, mis tegelevad ka meditsiiniseadmete edi-, eetiliste küsimustega ja ma olen loomulikult nõus siis ühiselt pingutama selle nimel, et tugevdada geneetilisi äh, teste niimoodi, et äh, enne testimist pakutakse professionaalset äh, nõu tarbijatele meditsiiniekspertide poolt. suur tänu, järgmisena Dagmar Rotberend, palun. tänan, esinaine. lugupeetud volinikukandidaat, ma esitan natukene teistsuguse küsimuse kui härra Liise, aga ma tahaksin teilt saada võimalikult äh, otsest vastust. kas te olete nõus minuga, et äh, komisjoni ettepanek meditsiiniseadmete osas, mitte äh, katseklassiseadmete, aga meditsiiniseadmete osas on väga selge kõrge riskiga seadmete osas, aga see ei paranda tarbijate turvalisust kui me ei tõsta tarbijate teadlikkust, siis kas te olete nõus sellega, et tarbijad ei ole piisavalt kaitstud? kas te olete nõus sellega, et äh, meil peaks olema eraldi süsteem kõrge riskiga seadmetele? kas te olete nõus sellega, et meil peaks olema erinev turule pääsusüsteem erinevatele toodetele, kas te olete valmis seda toetama? suur tänu, proua Root Perent äh, äh, nende küsimuste eest, millega me jõuame järglegi äh, meditsiiniseadmete ja kõrge riskiga meditsiiniseadmete juurde. oleks vast minu poolt liiga ambitsioonikas kommenteerida komisjoni ettepanekuid praegusel hetkel, aga ma siiski võtan endale selle õiguse praegu ja ütlen oma seisukoha kohaleselt välja kui kaasseadusandjad, kaasa arvatud Euroopa Parlament, tulevad välja heade argumentide, heade muudatusettepanekutega selleks, et äh, tugevdada süsteemi, mis puudutab äh, kõrge riskiga meditsiiniseadmete turulepääsu, siis ma olen valmis äh, asja arutama, leidmaks parimaid lahendusi sõltumata sellest, mis on algne komisjoni ettepanek. me võime alati äh, alg-, algse ettepaneku juurde tagasi tulla, kui me lepime eelnevalt sisus kokku ja me peaksime eelkõige tugevdama usaldusväärsust äh, teavitusametkondade vastu Neid ametkondi võib isegi äh, olla vähem, meil on ju siseturg, ega igal riigil ei pea olema üks kuni kolm ametkonda, aga me peame tugevdama usaldust nende teavitusametkondade vastu ja samuti tuleb äh, vaadata üle, millised on äh, siinkohal riiklikud süsteemid. nii et äh, ma ei tahaks siinkohal minna nüüd detailidesse tsentraliseeritud äh, turueelsete kontrollide osas, äh, vaid äh, ma tahaksin keskenduda eelkõige riiklike meditsiiniametkondade, teavitusametkondade tööle. suur tänu Te olete lojaalsed komisjoni ettepanekule, aga kas te võiksite mulle üle kinnitada, et äh, kõrge riskiga seadmetel peaks olema turule pääs teistmoodi reguleeritud? ja suur tänu! mulle tundub, et komisjoni ettepanek juba toonitab seda ettepanekut äh, viies sisse teatud meditsiiniseadmete autoriseerimise protsessi, kus on vaja kindlalt teavitusamentkonna poolset heakskiitu, nii et äh, selline eristamine on juba tehtud, et äh, kõrge riskiga meditsiinitoodetel äh, peab olema teistsugune turulepääsusüsteem, aga kas sellest piisab, seda meil veel tuleb koos arutada. suur tänu ja viimasena siin voorus saab sõna härra Richard Seeber. tänan äh, esinejana, austerlasena on muidugi hea meel selle üle, et äh, Horvaatia liitub ja austatud äh, volinikukandidaat, te vastutate muuhulgas ka kosmeetikamääruses Te teate, et äh, Euroopa kosmeetikatööstuse käive aastas on umbes seitsesada miljardit eurot ja seal töötab umbes kakssada tuhat inimest. sellegipoolest meil on äh, väga ambitsioonikas äh, loomakaitseseadusandlus äh, jõustatud ja nüüd üheteistkümnendal mail jõustus loomkatsete tegemise keeld kosmeetika valdkonnas, aga me teame, et siin on ka olemas lünk näiteks äh, loomkatseid äh, on võimalik äh, teha siis, kui teatud koostisaineid kasutatakse mitte ainult kosmeetikas. Te ütlesite, vastates härra Schwabi küsimusele, et tehkem vähemaga rohkemat, aga kuidas teie volinikuna sooviksite just äh, selles minu poolt tõstatatud valdkonnas äh, paremini piirid paika panna? suur tänu, härra Seeber. mina saan asjast aru niimoodi, et äh, loomkatsed kosmeetikatoodete valdkonnas on nüüd keelustatud äh, alates üheteistkümnendast aprillist ja see on hea areng. see on midagi sellist, mida ma tõesti väga tervitan ja mul on hea meel, et see keeld äh, jõustus isegi enne, kui mina oleksin valmis äh, tarbijakaitsevoliniku äh, kohta üle võtma. niisiis, meil tuleks äh, vaadata üle selle keeluga seotud äh, kõik äh, aspektid. ma arvan, et riiklike ametkondadega tuleks teha veel palju koostööd, et töötada välja neile teatud suuniste raamisti, kuidas paremini loomkatsete keeldu jõustada. Te täiesti õigusega juhtisite tähelepanu äh, sellele lüngale, mis on seotud äh, siis äh, jah, keelust äh, möödaminemisega, et loomkatseid äh, tehakse koostisosadele, mida kasutatakse keemiatööstuses äh, ühesõnaga, et loomkatseid tehakse nendele ainetele, mida kasutatakse keemiatööstuses laiemalt, mitte ainult äh, kosmeetikatoodete tootmisel ja see on kindlasti küsimus, mida ma sooviksin lähemalt äh, uurida ja vaadata, millised siin arengud saavad olema. ma tahan äh, uurida, kuidas äh, siinkohal ka juristid oma tõlgendused paika panevad. minu sekkumine panus siinkohal sõltub sellest, millised äh, saavad olema detailsemad andmed rakendamise praktika kohta? tänan. mind oleksid huvitanud äh, mõned äh, kriteeriumid, mida te tahate siinkohal jõustada, aga mul on ka teine küsimus. artikkel kakskümmend kosmeetikamääruses, mida te puudutasite ka oma kirjalikes vastustes, puudutab seda, et Äh, tarbijaid ei tohi eksidele juhtida, kuidas te sellesse küsimusse suhtute? tänan, et äh, juhtisite tähelepanu nendele tarbijale suunatud äh, väidetega seotud küsimustele, eelkõige just ka seoses kosmeetikaga me peame kindlasti arvestama sellega, et tarbijakaitsevolinik koostöös teiste volinikega peaks kindlasti pöörama tähelepanu äh, tarbijale suunatud äh, väidetele kosmeetika valdkonnas, suunised äh, peaksid siinkohal olema täpsed, et millel äh, võivad need väited, millel võib see info põhineda, et nad ei oleks äh, tarbija jaoks äh, eksitavad. väited ei tohi nõrgendada tarbija tervist ja me kindlasti pöörame tähelepanu nendele väidetele, tagamaks, et tarbija on kaitstud. suur tänu vastamast, käesolevaga on keskkonnakomisjoni voor nüüd läbi, suur tänu volinikukandidaat Mimitša vastustele ja annan jällegi sõna Malcolm Harbourile tagasi, palun. Indeed, uh, Krista and your team as well. suur aitäh Kristale ja sinu meeskonnale, suurepärased küsimused. me igal juhul arutame neid ka veel teiega. aga nüüd me jõuame järgmise IMCO kõnelejate vooruni ning esimeseks kõnelejaks on härra Rochefort, kellele järgneb proua Vernon. niisiis, härra Rochefort, üks minut, palun tere tulemast, tulevane volinik, tere tulemast teie rahvale, tere tulemast kõikidele Horvaadi tarbijatele ma tahaksin teile esitada küsimuse, mis ilmselt vihale ajab äh, ja mis on keeruline, nimelt eelarve. nagu te teate, eelarve ajab relvadele. Äh, mitmeaastane finantsraamistik, nagu te teate, ei ole voli-, komisjoni äh, pädevusvaldkonnas, see puudutab arutelusid parlamendi ja nõukogu vahel ja me teame väga hästi, millised on teie vastutusalad, aga siiski mind üllatas see, et Äh, te rääkisite üsna laialt äh, oma mandaadist, et te tahate muuta inimeste igapäevaelu ja samas äh, keskendute väikestele programmidele ja minu küsimus on, kas te olete optimist või pessimist eelarve osas ja teine, kui kunagi hakatakse eelarvet kärpima, siis kus lasuvad teie prioriteedid ja prioriteetide osas ma ei tahaks, et te räägiksite nendest äh, prioriteet, prioriteetsetest programmidest, vaid räägiksite sellest, mis teie meelest jäävad ka realiseerimata, mida te ei suuda realiseerida ja mis siis teha sellisel juhul? suur aitäh! rahanduse ka seonduva küsimuse eest ja sellest, kuidas äh, tarbijakaitsepoliitikat äh, finantsiliselt toetatakse, jah, sellealased läbirääkimised on taas käivitunud ning ma loodan, et need parlamendis arenevad niisuguses ulatuses, et varsti oleks meil olemas konkreetne tarbijakaitseprogramm. jah, see on küll üks äh, suuruselt väiksemaid probleem, pro, programme, kuskil kakskümmend viis miljonit eurot aastas keskmiselt. praeguses staadiumis on vähendatud seda programmi kuskil nelja-viie protsendi ulatuses võrreldes komisjoni esialgse ettepanekuga ja mina tahaksin võib-olla selle programmi osas toimuvate läbirääkimiste läbirääkimistesse panustada sellega, et tagada, et äh, lõpuks kokkulepitav programm oleks niivõrd lähedane komisjoni esialgsele programmile kui võimalik ning samuti tagaksin ma selle, et see oleks niivõrd hästi hallatav kui vähegi võimalik. Äh, tänu suurusele on ta suhteliselt hästi hallatav, nii ehk naa, ta on üsna konkreetne ja me peaksime hoolitsema selle eest, et selle programmi haldamine oleks proportsioonis tema suurusega. vähese rahaga ei saa liiga palju ära teha, aga eelkõige tuleb defineerida, mida tähendab vähe raha. kui üldse raha ei oleks, siis ei oleks meil ka tarbijakaitsepoliitikat, tarbijate kaitsmist Euroopa poolt, aga ma olen selles küsimuses optimistlik ma olen optimistlik ja usun, et tarbijakaitseprogramm meil tuleb ning see programm võimaldab rahastada kõiki neid äh, neid asju, mida me soovime, näiteks nagu tulemustabeleid, uuringuid, Euroopa tarbijakeskusi, Euroopa tarbijaorganisatsioone. see on meie ühine eesmärk härra Rochefort ähm,, ma tahtsin täpselt äh, tegelikult teada, et mida te arvate, et mille jaoks raha ei jätku. aga võib-olla siiski täpsustus. <clears throat> Te ütlesite, et tarbijakaitsepoliitika on kõiki poliitikaid läbiv poliitika, mis puudutab väga paljude volinike äh, portfelli. kas te kavatse siis äh, äkki ka natukene tarbijakaitseks raha saada ka teistelt volinikel? kas te olete natukene nagu kägu, et munete teiste pesadesse ja millised on need äh, täpsed eesmärgid, mida te kavatsete ette võtta ja kuidas natuke mobiliseerida ka teisi selleks, et äh, eelarve oleks natukene heldekäelisem, kui, äh, kui paljud praegu sooviksid, aitäh! tänan! tõepoolest tänan, et te juhtisite tähelepanu asjaolule, et tarbija programm on ette nähtud peamiste tarbijakaitsepoliitika aspektide rahastamiseks ehk siis tarbijakaitsepoliitika niisuguste valdkondade rahastamiseks, mis kuuluvad tarbijakaitsevoliniku pädevusse või siis õigem oleks öelda Sanko peadirektoraadi pädevusse, aga tarbijakaitsepoliitika ei ole mingisugune eraldiseisev vertikaalne poliitika. mitmed teised äh, finantsprogrammid, mis on suunatud programmide rahastamisele, ka niisuguste programmide rahastamisele, mis peaks hoolitsema tarbija õiguste eest äh, ka need programmid äh, annavad oma panuse tarbijakaitsepoliitika rahastamisse ja seetõttu teeksin ma koostööd äh, teiste volinikega, et näha, kuidas oleks võimalik teisi programme ühtlustada niimoodi, et nad äh, kannaksid teatud määral hood ka tarbijakaitse eesmärkide rahastamise eest. nüüd palun proua Vergo, Vernu. Merci. suur tänu härra volinikukandidaat, tere tulemast teile ja teie kaunile maale. ma tahaksin rääkida ühest asjast, mis ei ole teie eksklusiivpädevuses, kuid teemast, millel on tarbijatel väga suur mõju, võltsingud. nimelt me oleme näinud seda, et väga paljude toodete puhul äh, on võltsingud järjest kasvamas ja rahvusvaheline äh, kaubandusorganisatsioon WTO ütleb, et selle kaubanduse äh, see läheb kaduma umbes kolmsada miljonit eurot ja järjest rohkem ja rohkem on tootel to, to, ohutusele ohtlikke ja tervisele riskantseid tooteid, need tooted on siis igas grupis medikame-, ravimid, raviseadmed, kleidid, mängu, riided, mänguasjad, nii edasi. milliseid konkreetseid samme te kavatsete astuda? tarbijate kaitseks äh, võltsitud toodete eest, eriti kõige haavatavamate tarbijate eest, mida te kavatsete ette võtta? jah, suur aitäh, et te selle väga konkreetse ja väga olulise tarbijakaitsepoliitika aspekti välja tõite. loomulikult võltsimine on suur oht tarbijale ning pea-, mitte niivõrd sellepärast ainult, et nad on võltsitud, aga väga sageli ei ole asi mitte ainult selles, et toode on võltsing, vaid asi on ka selles, et see võltsitud toode ei pruugi olla piisavalt turvaline. me saame tuvastada paljudes valdkondades väga palju niisuguseid tooteid, mis ilmuvad turule võltsingutena, eriti näiteks aut-, autoosad autotööstuses, aga ja äh, niisugused osad ka tegelikult ju ohustavad sõidukite tehnilist äh, korrashoidu, tehnilist turvalisust. sama lugu on mänguasjade valdkonnas, seal võib asi olla oluliselt ohtlikum. see oht tervisele on ja tarbijate tervisele ja elule on tegelikult mänguasjade valdkonnas veel suurem, nii et e, võltsingutega seonduvalt on oht olemas, seda tuleb käsitleda ja seda peavad tegema kõik need, kes vastutavad toote turvalisuse eest. mina saan üheks nende hulgast juhul kui mind ametisse määratakse, nii et ma ootan väga tihedat koostööd äh, volinikuga, mm, kes on, kes vastutab äh, tollikontrolli eest, volinik Šemetaga, samuti volinik Barnier'ga, kes ja samuti äh, asepresident Tajaniga tööstuskonkurentside, äh, tööstuskonkurentsi küsimuses ühiselt ma loodan, et me suudame tegeleda võltsimisega. me peame takistama kas siis tolli, läbi tolli kõigepealt võltsingute sattumise turule ning pärast seda parandama võltsitud toodete jälgitavust turul ning koordineerima turgusid kõige tõhusamal viisil proua Vernio, väga konkreetne küsimus veel, härra volinik, millist sünergiat te kavatsete luua teiste volinikega, kes vastutavad ka äh, selle asja eest ja mida te kavatsete tagada Euroopa äh, seirekeskuse osas ja mida kavatsete teha, et koordineerida äh, suhteid kolmandate riikidega? Yes, thank you for, for uh... tänan lisaküsimuse eest see tegelikult laiendab veel seda valdkonda, kes peaksid olema esirinnas võltstoodetega võitlemisel Euroopa tasandil, komisjoni tasandil. ma üritasin selgitada, missugune võiks olla ühine tegevus, aga väga suuresti sõltub see riiklikul tasandil riiklike ametkondade poolsest jõustamisest, olgu see siis tolli, tolliamet või turu jälgitavus, kes tegeleb toodete tuvastamisega ning ikka ja jälle koostöö on olulise tähtsusega tarbijakaitse voliniku ülesanne on olla esirinnas, kui me tegeleme koostööga, koostööga riiklike ta-, siis riigi, riiklike ametkondadega, et võidelda võltsitud toodat-, toodete vastu. suur tänu ja nüüd järgmisena proua Kalniete ning pärast teda äh, äh, härra Karses Ramon lugupeetud volinikukandidaat, mina tahaksin kõigepealt teid õnnitleda ja soovida teile vastupidavust, sellepärast et ma tean, et see küsimuste ja vastuste sessioon on tegelikult volinikukandidaatidele kohutavalt piinav. samas aga tahaksin jätkata sealt, mida ütles sessiooni alguses härra Schwab ja oma vastuses härra Schwabile ei nimetanud te neid prioriteete, mis saavad, mida te kõigepealt hakkate tarbijakaitse agendasse sisse viima. niisiis ma küsiksin uuesti, kas te võiksite öelda meile paar, kaks või kolm õigusloomelist teksti, mis saavad teie prioriteetideks selle üsna lühikese ametiaja jooksul, kaksteist kuud saate te umbes ametis olla ja siis ka põhjendused, miks just need, aitäh. suur aitäh, et te tulite tagasi konkreetsete seadusandlike aktide juurde, millega võiks tegeleda selle lühikese umbes äh, kuueteistkümne kuise perioodi jooksul. kui me räägime äh, seadusandlikest ettepanekutest, mis võiksid minu otsesesse vastutuse alla, alasse jääda, siis tundub, et äh, need on et äh, praegusel hetkel on kaasotsustusmenetluse raames juba suhteliselt palju äh, õigusloomelisi pakette töös, mis ühiselt peaksid tagama toodete ohutuse paranemise, samuti turu jälgitavuse parandamise ning samuti parandama tarbijate juurdepääsu finantsteenustele ja lahendama pangakontode küsimuse. kui me suudame need õigusloomelised ettepanekud ära lahendada minu ja selle parlamendi ametiaja jooksul, siis oleme me panustanud küllaltki palju tarbijapoliitikasse. sellepärast ma tegelikult praegusel hetkel ei näe mingisuguseid uusi konkreetseid seadusandlikke ettepanekuid, mis kerkiksid esile minu ametiaja jooksul, kuid on teisi valdkondi, kus kohas mina ja valitsuse komisjoni teenistused peame oma tegevust koondama ning nimelt on need tarbija õiguste alased tegevused, see tähendab seda, et me peaksime vaatama tarbija krediididirektiivi üle, me peaksime vaatama ebaõiget ebaõiglaste kaubanduspraktikate küsimused uuesti üle, samuti peaksime tagama, et andmed internetis oleksid paremini kaitstud, peaksime säilitama netineutraalsuse äh, õigusloomelise ettepanekuga, mis varsti parlamendini jõuab ja mina oma rolli näen selles, et ma toon tarbija rolli olulisele kohale kõikides nendes kõikide nende õigusloomeliste äh, tege-, kõigis nendes õigusloomelistes tegevustes, ma ütleksin, selle kuueteistkümne kuu jooksul aitäh. suur aitäh ja lisaküsimus. ma läheksin tagasi äh, netineutraalsuse juurde, mida te äsja nimetasite. ma tahaksin siin saada teatavat selgitust. kas te kinnitaksite, et te mõtlete siin telekomi paketi rakendamist, sellepärast et EPP ja Euroopa Parlament on tegelikult sellele vastu, et mis tahes uus seadusloomeline pakett selle ametiaja jooksul käsitleks netineutraalsust veel mingites uutes, uutest seisukohtadest lähtuvalt, aitäh! suur aitäh, et eh, juhtisite tähelepanu taas tarbijakaitse online aspektile. jah, me peame olema, peame olema teadlikud asjaolust, et meil on tarvis teha rohkem. me peame tegema rohkem selleks, et kaitsta tarbijate huvisid ja suurendada tarbijate usaldust e-kaubanduse vastu. muidugi, tegu on poliitikavaldkonnaga kus asepresident Kroos on juhtival positsioonil viimased, viimased nädalad enne kuulamist võimaldasid mul ka kokku puutuda selle varsti meie ette jõudva ettepaneku üksikasjadega. mina saan niimoodi aru, et tegu on ettepanekuga, mis puudutab äh, telekomi ühtse turu küsimust ühest küljest, aga teisest küljest käsitleb ka netineutraalsuse aspekti. Äh, online kaubanduse puhul, aga üksikasjalikult ma oleks valmis teile sellest pisut hiljem rääkima suur aitäh. järgmine kõneleja härra Karses Ramon ning pärast teda härra Kaaras. tänan, härra esimees ja suur tänu, härra Miimitsa, et te tulite täna parlamenti tahaksin nimetada, et mulle väga meeldis see, mida te ütlesite tarbijate identifitseerimise kohta, selle kohta, et tuleb endale kogu aeg aru anda, et tarbijad on meie kodanikud ja selle kohta, kui olulised on meie kodanikud ja kuidas me peaksime välja tulema kriisist ehk siis suurendama sisenõudlust, see on just asi, mida saavad võimaldada ainult tarbijad. samuti on oluline see ka, ka, samuti on ka turu jaoks oluline, et turg oleks tarbijateenistuses, mitte vastupidi. minu arvates on see üsna tugev vundament nende poliitikatega tegelemiseks, mis teie mandaadi alla langevad. kaks kiiret küsimust. esiteks, kuidas te näete uue tarbijaagenda kujunemist. see agenda tuleb parlamendi täiskogul varsti vastu võtta. kuidas, kuidas te vaatate ennetusmeetmed kaasamist näiteks GMO-de osas, nende toodete osas, mis kasutavad nanotehnoloogiat? aitäh. tänan. härra Garces Ramon Euroopa tarbijaagenda ülevaade jõuab üsna varsti parlamenti ning see on suurepärane võimalus meile kõikidele alustada sisulist arutelu nende tulemuste üle, mis me siiamaani oleme saavutanud, meie ühiste eesmärkide ja ühiste sammaste suunas töötamise nimel. samuti saame me siis arutada, missugused on meie ees seisvad väljakutsed, mis vajavad lahendamist eh, Euroopa tarbijaagenda raames. sellepärast ma ootan seda debatti väga suure huviga, ma loodan, et me saame siis teiega ühiselt käsitleda kõiki selle päevakorra häid külgi, aga samuti ka neid asju, mida tuleb veel teha, neid aspekte, mida tuleb parandada ja loodan ka koos teiega leida võimalused nende aspektide parandamiseks. ütleksin, et äh, tarbijakaitse agenda põhisisu on tegelikult paigas, aga mõningate oluliste probleemide juures peame me seda tegelikkusele lähemale tooma peame võtma arvesse reaalset turu, turu olukorda, näiteks arenevat digitaalagendat, samuti majanduskriisi mõju tarbijatele. üldise turu globaliseerumise mõju, samuti globaalse turu osalejate küsimus mõjutab tarbijate huvisid, nii et siin on üsna palju tööd, mida me saame ühiselt ära teha ja ma loodan, et see on ka võimalik, kui me oma jõud ühendame. kas teil on lisaküsimus, härra Koostes Ramon? jah, aitäh. kui me räägime ennetuspõhimõttest ja tarbijatele pakutavatest toodetest, mille, mis võivad eh, sisaldada eh, modifitseeringuid. tahaksin eh, teada, kuidas te näete, kuidas see võiks tarbijakaits-, tarbijakaitset mõjutada? jah, kui me räägime siseturu tegelikkusest, siis me jõuame otsekohe sinnamaani, et ennetusmeetmed, ennetushinnangud on asjad, mida tuleb arendada. riskide hindamist peab edasi arendama just nimelt selleks, et tagada, et tagada tur-, tarbijate turvalisus kõikides turusektorites ning tagada, et see tarbijakaitse oleks nii tugev kui vähegi võimalik. toodete ohutus ei ole tegelikult asi, mida saaks loomulikuna võtta. me peame töötama selles suunas, et see olukord paraneks ning selleks on vaja äh, ennetavaid meetmeid. me peame mõtlema lahendustele mis oleksid kasutatavad ka tulevikus, missugused lahendustele, mis võtaksid arvesse tarbijate huvisid, tarbijate huvisid ka tulevikus. nii et jah, me oleme ennetavate meetmetega ja riski hindamise meetmetega väga suuresti tegevuses ning teeme seda koos riiklike ametkondadega. ja viimane kõneleja selles raundis, härra Karras. head designeeritud komissar austatud äh, volinikukandidaat, te saate aru, et austerlase eurooplasena on mul väga hea meel selle üle, et Horvaatia esimesel juulil äh, liitub. aga kui nüüd äh, vaadata viimaseid kahte tundi, see ei sõltu teist küll, siis mulle tundub, et komisjoni suurendamine ei ole kõige õigem lahendus, te räägite sellest, et paljud teemad äh, jagunevad äh, mitmete volinike pädevuste vahel, kas teie arvates on äh, õige, et tarbijakaitse nüüd eraldi välja võetakse? kas te toetate ideed, et oleks kõikide volinike rakkerühm, kes tegelevad tarbijakaitsega ja mille eest teie siis vastutate, nii et oleksid kaasatud ka vastavad komisjonide peadirektoraadid? ja teine küsimus, te olete diplomaat aga meil on vaja ka komisjonipoolset äh, tugevamat äh, juhtimist. mis on teie arvates äh, tarbijakaitsepoliitika kolm kõige suuremat nõrka kohta, eelkõige just Euroopa Liidu tasandil ja mida te tahate algatustena välja tuua omalt poolt, et neid nõrku kohti kõrvaldada? suur tänu, härra Karas, selle eest, et te mainisite väga olulisat aspekti, milleks on tõhusus tarbijakaitsepoliitikas. mul on väga hea meel selle üle, et tarbijakaitse poliitikat käsitletakse mitmete volinike poolt. ma arvan, et see on selle poliitika jaoks tugevuseks või see võib olla äh, Äh, tugevuseks, kui kõik äh, pühenduvad äh, omalt poolt võrdselt poliitikate paikapanemise protsessis tarbijakaitse aspektidele. kui me nüüd vertikaalsest poliitikate süsteemist kaugeneme, siis see on trend, mis äh, võimaldab äh, meil läbi viia poliitikat, mis äh, lähtuvad rohkem rohujuure tasandist. niisiis. ma ootan tõesti koostööd teiste Euroopa Komisjoni volinikega, olen ka nendega juba kohtunud mitmeid kordi ja meil on olnud pidev arvamuste vahetus teemal, kuidas parandada kollegiaalset äh, tarbijakaitsepoliitikat. ei ole nõrku poliitikaid, kui äh, mitmed inimesed vastutavad, võib äh, öelda, et volinikud võivad olla nõrgad, kui nad täielikult ära ei kasuta nende portfelliga kaasnevaid võimalusi austatud äh, volinikukandidaat. meil on vaja rohkem tarbijakaitset, et äh, tagada siseturu nelja vabaduse rakendumist ja siseturu potentsiaali täielikku jõustumist. tihtipeale on meil vastuolu tarbijakaitsepoliitika ja nelja vabaduse vahel, mõnikord need erinevused äh, tarbijakaitsepoliitikas äh, blokeerivad äh, nelja vabaduse jõustamist? In general I would say that uh, three priorities I üldiselt uh, ma mainisin neid äh, kolme prioriteeti juba oma sissejuhatuses, konsolideerimine, koordineerimine ja kommunikatsioon, need on äh, tarbijakaitsepoliitika tugevaimad aspektid, aga samas need võivad olla ka kõige suuremaks nõrkuseks, kui äh, neid poliitikaid ei ole täielikult jõustatud, nii et mina sooviksin oma kuueteist kuu jooksul keskenduda konsolideerimise, koordineerimise ja kommunikatsiooni mõjudele. see on niimoodi üldsõnaliselt öeldud minu poliitikate kohta, aga me võime rohkem detailidesse küll minna, aga mitte praegusel ajahetkel, sest et ma olen juba jällegi üle minuti rääkinud ja ma tahaksin äh, tõesti teiega koos äh, maha istuda siis, kui äh, on ametisse kinnitatud ja siis rääkida teiega detailidest, et panna paika konkreetsed sammud, mida astuda suur tänu, austatud kolleegid, läheme nüüd viienda vooru juurde ja tahaksin teiega rääkida ajaplaanidest. ma olen olnud seni suhteliselt suuremeelne, meil on olnud kakskümmend kõnet, meil on umbes nelikümmend viis minutit jäänud ja üksteist inimest soovivad sõnad ja ma tahan ka, et volinikukandidaadil oleks võimalus lõppsõnaks nii et äh, viie minuti asemel äh, palun püüdke hakkama saada kolme koma viie minutiga, nii et olge oma küsimustes äh, täpsemad ja ka lisaküsimustes ja ka volinikukandidaat, teile ma ütlen, et ma olen ka ajaga natukene karmim ja loodan, et te suhtute mõistvalt äh, siia sellesse ajalistesse piirangutesse. nii ja järgmised viis äh, kõnelejat on härra Pupakis, äh, proua Stiiler, proua Metsula, härra De Jong juba teist korda, nii et te teete loodetavasti väga lühidalt ja härra Obermeier. alustame härra Pupakisest. Äh, suur tänu, esimees, lugupeetud volinikukandidaat murettekitav on see, et liikmesriigiti on väga suured äh, erinevad äh, tarbijahindades ja ostujõus. väikestes riikides maksavad tarbijad kõrgeimaid hindu, näiteks äh, Kreekas on meil olnud juba majanduslangus kuus aastat, skp on vähenenud tugevalt ja nüüd oleme jõudnud me sinnamaale, et äh, põhilised äh, tarbijakaubad äh, ja toiduained maksavad rohkem kui teistes riikides. olukord on loomulikult turgudel väga keeruline ja seetõttu küsin ka teilt. kuidas te seletate neid suuri hinnaerinevusi, mitte ainult Kreekas, vaid ka teistes liikmesriikides ja miks on turg nii killustunud? suur tänu, härra Pupakis. ja see puudutab äh, siseturu äh, toimimist otseselt. ei ole lihtne tagada siseturu täielik toimimine, eriti just äh, majandus- ja finantskriisis hinnad üle Euroopa Liidu siseturu on tõesti väga erinevad. osades äh, turusegmentides on äh, majanduskriisi äh, mõju suurem, teistes väiksem. aga selleks meil ongi ühtse turu akt ja muud sarnased algatused, nii Euroopa Komisjon kui ka liikmesriigid äh, ise peaksid äh, üritama siseturgu nii tugevalt jõustada kui võimalik. mis puudutab haavatavust, siis see on äh, kontseptsioon, mis tuleb üle vaadata, seda tuleb uurida, seda Euroopa Komisjoni ametkonnad ka varsti teevad eriti arvestades seda, kuidas majanduskriis äh, mõjutab äh, inimeste tervist näiteks ja siis me saame kokku koguda kõik äh, selle mõjude hinnangu ja jõustada paremini siseturu kontseptsiooni. härra Pupakis, lisaküsimus. ja tahaksin küsida veel kord üle et äh, kas meil ei oleks mitte vaja Euroopa hinna jälgimiskeskust, et summutada spekulatiivseid tendentse? ma ütleksin, et äh, kui nüüd hakata hindu reguleerima või hindadesse sekkuma, siis äh, see ei ole kooskõlas vabaturu ega siseturu kontseptsiooniga. mina olen arvamusel, et äh, volinikud ja kõrgetasemelised sidusrühmad peaksid olukorda analüüsima, saama soovitusi, tellima uurimusi niimoodi, et põhilised poliitilised otsustajad saaksid paremini probleemi olemusest aru ja vähendaksid äh, huvi või seda mõju siseturule. Äh, proua Stahler, suur tänu, härra esimees, aitäh teile, volinikukandidaat, tahaksin teist rääkida e-raamatutest ja raamatukogudele juurdepääsust. üsna paljud raamatukogud Euroopa Liidus ei saa e-raamatutele juurdepääsu, sellepärast et kirjastajad ei anna neile võimalust selleks Äh, tegemist on ju praegu digitaalse revolutsiooni ajaga ja minu arvan, et kui me selle asjaga ei tegele, siis ainult need, kellel on raha, äh, saavad juurdepääsu teadmistele. me ei äh, tohi tekkida digitaalset lõhet, tekiks aparteid nende vahelt, kellel on raha nende, selle teabe tarbimiseks ja nendel, kelle vahel, kellel ei ole. mida teie arvate, et volinik või mm, kolleegium võiks teha? koostöös äh, siis kõikide volinike vahel, et seda lõhet vältida. suur tänu, äh, suur tänu, et äh, tõite esile e-raamatute ja üldse siis digituru küsimused e-raamatute kasvav kasutamine rõhutab seda, kui olulised need digitaalsed tooted on tarbijatele ja sellepärast me peaksime sellega tegelema, kindlasti keskenduma digitaalsele turule tarbijate jaoks. kui me räägime e-raamatutest täpsemalt, siis äh, me oleme näinud ähm, viimastel aastatel seda, et nende hind kasvab ja põhjuseks on äh, minu meelest äh, see, kuidas suured kirjastajad käituvad äh, Nad on äh, muutnud äh, lepinguid, äh, on vahetanud mudeleid ja komisjoni teenistused ja aseesimees Almunia on võtnud midagi ette ka selles osas juba konkurentsi vallas. Nad on nimelt pannud siduvad kohustused suurtele kirjastajatele minna tagasi eh, hulgimüügi põhimõtete juurde, nii nagu see oli varem lepingutes ja tuua digitaalsete raamatute hind allapoole. see on eh, tarbija huvides kindlasti eh, selleks, et valik nende jaoks oleks suurem ja turul konkurents oleks tugevam. mida veel võiks kol-, kolleegium teha? Eh, puudutab ka juba vastu võetud näiteks Euroopa litsents, eh, mis eh, annaks kollektiivsema vastuse ja tooks siis intellektuaalomandi õiguste reguleerimise Euroopa tasandile, see puudutab ju ka digitaalraamatuid ja kindlasti tuleb üle vaadata mm, copyrighti ja raamistikke, mis, mida võiks ka e-raamatute e-, levikuks kasutada nii et äh, me kindlasti võtame selle ette. suur tänu, härra volinik, selle vastuse eest ja selle eest te võtsite endale pühendumuse asjaga tegeleda, aga minu meelest raamatukogud on väga olulised. raamatukogusid on üle terve Euroopa Liidu, kellele kõigil on juurdepääs ja juurdepääs teadmistele on väga oluline ja ma arvan, et äh, mida, tahaksin jätkuks küsida, mida te tahate teha täpsemalt haavatavamate tarbijagruppide jaoks, et nad ei jääks sellest digitaalrevolutsioonist maha? härra Mimitsa, tulen nüüd kolmandat korda tagasi selle uuringu juurde, millele ma juba varem viitasin, nimelt siis äh, äh haavatavuse kaardistamine, see, et kus erinevates turusegmentides neid äh, haavatavaid äh, tarbijaid äh, on ja tõesti, digitaalturg on üks ühest äh, kolmest võtmeturust, äh, mida, mis võetakse haavatavate gruppide defineerimisele aluseks. energiaturg, digitaalturg ja finantsturg olid siis need kolm suurt turgu Äh, turusektorit äh, ja loodetavasti üsna pea meil siis ka teaduslike uuringute tulemused, äh, mis, mille alusel me saaksime astuda konkreetsemaid samme ka digitaalsektoris haavatavate tarbijate olukorra parandamiseks. järgmisena saab sõna proua Metsoola. suur tänu, nagu juba eelmised kõnelejad ütlesid, on oluline see, et tarbijad saaksid piisavalt ja asjakohast informatsiooni ja äh, et nad, et meil oleksid vahendid äh, tarbijate teavitamiseks ja sellepärast triloogi kohtumistel äh, tarbija agenda osas on Rahvapartei rõhutanud seda, kui oluline on äh, rahastada meetmed, mis puudutavad hinnavõrdluslehe, veebilehekülgi. Need leheküljed võivad olla väga oluline vahend, millega anda tarbijatele äh, võrreldavat, äh, usaldusväärset ja lihtsat infot toodete või teenuste kohta. kuigi triloogi kohtumised ei ole veel läbi, on mõlemad äh, kaasmenetlejad äh, leppinud kokku sätetes, kuid komisjon on olnud suhteliselt tõr-, tõrges ja minu küsimus on see, et kas te kavatsete astuda samme selleks, et tõsta lisaväärtust hinnavõrdlus veebilehekülgedel ja kas te kavatsete panustada sellele, et tarbijad saaksid juurdepääsu lihtsalt informatsioonile. kas kom-, volinikukandidaadil on juba konkreetseid mõtteid võima-, võimalike tegevuste kohta, aitäh? suur tänu, et selle küsimuse tõstatasite ja hinnavõrdlus veebilehekülgedest rääkisite, see on väga oluline eh, tarbijate jaoks muidugi eh, ja, ja on oluline osa sellest, eh, kuidas nad tagavad endale juurdepääsu turule juba on äh, läbi viidud äh, kõiki osapooli koondav dialoog äh, ja nemad esitasid üsna mitu ettepanekut, mis peaksid olema siis aluseks tuleviku, aga ka praegustele tegevustele. meil on kaks lähenemist ja teinekord vasturääkivat lähenemist hinnavõrdlusvahenditele äh, üks äh, võiks nõuda seda, et seda reguleeriks äh, siseriiklik äh, süsteem, teised on need, kes nõuavad, et sellega peaks tegelema Euroopa tasandilt et siis on neid, kes arvavad, et liikmesriik peaks oma turu eest hoolitsema ja neid, kes äh, nõuavad, et seda tehtaks Euroopa-üleselt. et meil oleks Euroopast reguleeritud need hinnavõrdlus leheküljed ära, et ähm, see asi oleks, ähm, et oleks kvaliteetsem teenus tagatud tarbijatele. mina arvan, et mõlemas lähenemises on iva, me peaksime siseriiklikul tasandil reguleerima hinnavõrdlusmeetmeid, aga me peaksime mõtlema ka sellele, et äh, järjest rohkem on turg Euroopa ülest iseloomu ja et äh, e-kaubandus seda eriti tähendab see seda, et me peaksime leidma usaldusväärsemad võrdlusinstrumendid äh, kui ainult siseriiklikud. aga loomulikult Euroopa ülest oleks võib-olla väga keeruline välja arendada praegu. see võib olla suund äh, kuhu poole liikuda, aga me peaksime sinna liikuma samm-sammult äh, ja töötama välja siis usaldusväärse äh, meetodi. kas teil on ka lisaküsimus, proua Metsola? jah, äh, väga lühidalt. ma tahaksin lisada sellele, mida te ütlesite, veel järgmise küsimuse, et kas te arvate, et hinna äh, võrdlus veebilehekülgedel välja toodud äh, hinnasildid äh, tõstavad praegu usaldusväärsust selliste veebisaitide osas ja kas me ei peaks sertifitseerima natukene nende hinnasild, seda hinnasildide küsimust? suur tänu, jah. tarbijale antav int-, informatsioon ja see et kas tarbijad saavad usaldada nendel lehekülgedel leiduvat infot, see on tõesti võtmetähtsusega küsimus ja see on asi, mille eest ma tahaksin ka hoolt kanda. ja sellepärast ka meie peame anna endast kõik, et ähm, olukorda parendada. me peaksime rohkem keskenduma koordineeritud tegevusele liikmesriikide äh, ametkondadega. ja me peaksime võib-olla keskenduma nende veebilehekülgede usaldusväärsusele, selleks et täpselt hinnata seda, kuidas nad tegelikult peegeldavad praegust äh, turuolukorda härra De Jong, palun. suur tänu, härra esimees, härra Mimitsa. ma tahaksin seekord eh, teie käest küsida ühe aruande kohta, mida ma lugesin eh, digitaalturu kohta. komisjon on huvitatud sügavamatest turgudest, aga asi läheb keerulisemaks ja kui me vaatame praegu finantskriisi, siis just nimelt väiksed sõltumatud äh, poed on need, kes äh, kaovad äh, praegu meie tänavatel. tarbijatele see võib-olla ei meeldi, aga samas teisalt paradoksaalsel kombel tahavad nad osta asju peaasjalikult netist. kuidas me kavatseme lubada seda, et või sa-, tagada selle, et need väiksed poed siiski jääksid alles? suur tänu, härra De Jong mul ei ole teile täielikku vastust anda. aga ma üritan äh, vastata natukene üldisemalt. jah, siseturu eesmärgiks on teenida tarbijat, aga teenida ka VKE-sid ja sellepärast äh, töötades välja turule juurdepääsuga digitaalturgudele, siis me ju laiendame valikut tarbijale, hinnad langevad aga ka VKE-d saavad äh, suurema juurdepääsu tarbijani. Äh, see on üks võimalus läbi veebi pakkuda oma tooteid äh, selle asemel, et olla esindatud konkreetselt siis reaalse poega meie tänavatel tarbijate õiguste kaitsmine digitaalmaailmas tegelikult kaitseb minu meelest ka VKE-de huvisid ja õiguseid. härra De Jong, kas te peate esitama lisaküsimuse? no hea küll. minutiga ma seda äh, mõttearengut esitada ei saa, aga tegelikult ma tahtsin küsida rohkem riigiabi ja koordineerituse kohta mis on kriteeriumid näiteks äh, litsentside andmiseks äh, suurtele kaubanduskeskustele minule meeldiks, kui me sellest asjast natukene täpsemalt räägi-, räägiksime, räägiksime täpsemalt väikeste poekeste sotsiaalsest funktsioonist. komisjon küll seda funktsiooni tunnistas, aga mitte midagi ei teinud nagu selle kaitsmiseks. volinikukandidaat, suur tänu. mida ma praegu saan teha, on pakkuda teile tihedat koostööd ja seda, et me üheskoos uuriksime neid protsesse, millele te täiesti õigesti viitasite ja mida te pidasite ähm, väga oluliseks ola-, osaks äh, VKE-dele. nii et äh, tegutseme üheskoos, olgu tegemist siis uuringu käivitamisega või korralike suuniste leidmisega või isegi konkreetsemate ettepanekute toomisega et VKE-de huve kaitsta, aga kaitsta ka tarbijate huve, sellepärast et minu meelest need kaks äh, gruppi ja nende huvid on omavahel selgelt seotud. suur tänu, kas härra Obermeier on saalis, tundub, et mitte. no näete, võitsime viis minutit. Läheme siis järgmise vooru juurde äh, härra Hatsimarkeegis, äh, härra Peela, proua Le Gripp, proua Senalova, härra Engel ja äh, proua Vestfaal ja proua Rapti on veel nimekirjas. komisjoniga on meil kokkulepe, et see kuulamine ei tohi olla pikem kui kolm tundi ja komisjoni volinikukandidaadil peavad jääma võimalus äh, ka vast-, äh, kokku võtta see asi, nii et kui teil järel küsimuses eriti midagi küsida ei ole, siis ärge küsige Äh, alustagem siis härra Hatsimarkakisest. suur tänu, härra esimees, lisaküsimust ma ei kavatse esitada, volinikukandidaat võib vastata selle küsimuse vastam-, keskenduda selle küsimusele vastamisele. Äh, te rääkisite palju tarbija teavitamisest. tarbijainfo, nagu te teate, on kättesaadav üle interneti. aga mis siis saab, kui tekiks mingisugune tohutu tõke sellele infole juurdepääsul? no näiteks äh, inimene on puudega inimene, ta ei saa arvutit kasutada ma olen äh, raportöör ühe seadusandliku eelnõu osas, äh, mille eesmärgiks on tagada see, et äh, avaliku sektori veebilehed on kättesaadavad kõigile, sealhulgas ka puuetega inimestele. sellest seadusandlusest jääb aga välja erasektor. ja puuetega inimesed on ju ometigi ka tarbijad. aga mitte kõikidel tarbijatel ei ole samasugust juurdepääsu veebilehekülgedele ja sellepärast me peame sellest esimesest tõkkest läbi saa-, murdma ja teine küsimus puudutab seda äh, haavatavate tarbijate küsimust. Te ei rääkinud täpselt puuetega inimestest. kui oluliseks teie isiklikult peate seda, et puuetega inimesed oleksid kaasatud tarbijapoliitikasse? Yes, thank you very much for raising the questions. suur aitäh, et te niisugused küsimused tõstatasite äh, küsimused, mis puudutavad tarbijate huvisid, kellel objektiivsetel põhjustel on turule juurdepääs piiratud, näiteks äh, puude tõttu ühel siis või teisel viisil. jah, ma pööran väga suurt tähelepanu sellele küsimusele, kui mind äh, ametisse määratakse ja tahaksin suurendada selle raporti mõju, et selle abil tõesti paraneks juurdepääs avalikele veebilehekülgedele, see peaks olema tegelikult üheks lahenduseks sellele küsimusele, aga asi ei ole mitte ainult juurdepääsus avalikule veebilehele, see on loomulikult kõikide jaoks oluline, aga oluline on juhtida tähelepanu sellele, et kõik on tarbijad, ka äh, puudega inimesed on tarbijad, need puudega inimesed, kellele, kellele mingisugusel põhjusel on raskem äh, juurde pääseda niisugustele lehekülgedele, nemad ja nende huvid tulevad ka arvesse võtta. seega, kui me räägime äh, digitaalsest turust ja kõikvõimalikest juurde pääsuviisidest, eh, siis tõesti, ma tahan arutada seda teemat, ma tahan, et seda küsimust analüüsitaks ning eh, mitte ainult sellepärast, et analüüs saaks tehtud analüüsimise pärast, vaid ma soovin, et pärast selle analüüsi läbiviimist ka midagi tehtaks, ma soovin, et analüüs oleks väga põhjalik ja lähenemine sellele juurdepääsu küsimusele peaks olema kõikehõlmav ja väga tõsine. suur aitäh ja palun, härra Abella. suur aitäh. suur aitäh, härra volinikukandidaat, mul on nii küsimus kui väga lühike lisaküsimus. mida te arvate paljude müüjate niisugusest käitumisest, kes pakuvad oma teenuseid teatavate liikmesriikide kodanikele niisugusel viisil, et nad samal ajal välistavad väga paljude teiste Euroopa kodanike juurdepääsu nende teenusele, näiteks äh, just eriti perifeersetes piirkondades elavate inimeste juurdepääs on piiratud, nii et ma tahaksin, et te selle küsimusega tegeleksite. tänan. mina loomulikult suhtun niisugusesse käitumisse negatiivselt igasugune diskrimineerimise, diskrimineerimine, olgu siis elukoha või rahvuse alusel, on siseturul täiesti lubamatu. see segmenteerib äh, siseturgu ning äh, muudab selle killustatuks ja see ei ole mitte sugugi äh, see eesmärk, mida me soovime saavutada ja seetõttu kui me räägime piiriüleselt ostetud kaupade kättesaamisest, nende kohale toimetamisest, selle vallas tehtavatest piirangutest või siis erinevate makseviiside piirangutest, et maksta saavad kas siis äh, kaardiga või mobiilmakse läbi ainult teatavad, teatavad äh, elanikkonnagrupid, teatavate piirkondade elanikud, on kindlasti kõik niisugused asjad, millest tuleb vabaneda ning selles osas ma teen koostööd kõikide teiste volinikega eesmärgiga niisugused diskrimineerivad diskrimineerivad äh, tavad siseturult ära kaotada. jah, ja aitäh. kuna mul on võimalik veel üks küsimus esitada, siis ma tahaksin teada, missuguseid meetmeid te kavatsete kasutada selleks, et tagada see, et näiteks väikesel Kousu saarel elavad Euroopa Liidu kodanikud saaksid ka siseturgu ära kasutada. jah, Kosa on üks tore saar, mulle meeldib seal, olen seal mitu korda käinud. ja loomulikult äh, siseturg, ühist, ühtne turg peab olema positiivselt kättesaadav kõikidele Euroopa Liidu kodanikele, mis tähendab seda, et äh, turul osalejad, nende tegevus peab olema niisugusel tasandil, et see võimaldaks äh, tarbijatel teha konkurentsivõimelisi valikuid, ükskõik kus kohas nad elavad, võib-olla väga väikeses paigas või väga isoleeritud kohas. teisest küljest aga me peame arendama online ostlemist, sellepärast et see võib olla parimaks võimaluseks valiku suurendamisel ja hindade alandamisel ja siin me jõuamegi nende barjääride e-, eemaldamiseni, mis praegusel hetkel on olemas äh, digitaalsel turul. suur tänu ja proua Le Gris! suur tänu, härra esimees austatud volinikukandidaat, ka mina sooviksin tervitada Horvaatiat Euroopa Liidus, tere tulemast Horvaatia kodanikele, suur tänu tarbijatele meie siseturule. volinikukandidaat, praegu Rahvapartei kõhkleb natukene selles osas, kui selge ja kui jõuline on olnud teie seisukoht üsna mitmes küsimuses, mis meile on südamelähedased ja ma loodan, et äh, te minu küsimusele vastates võite vastata natukene äh, täpsemalt ja faktipõhisemalt, meil oleks neid äh, vaja kuulda. mina siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni liige, aga olles ka naisõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni liikmena esitaksin siis järgmise küsimuse. me teame, et Euroopa Komisjoni viimased uuringud on näidanud seda, et naised mängivad to tohutult suurt rolli tarbijate seas ja vastutavad seitsmekümne protsendi eest sooritatud ostudest ja minu küsimus puudutab äh, koostööd äh, tarbijakaitse osas. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal komisjon äh, esitab oma aruanded, te viitasite juba sellele, millised on need selle raporti kõige olulisemad teljed, kas tõesti on eesmärgiks siseriiklike järelevalveorganite võrgustiku loomine, meil on neli, neid võrke väga vaja, kuidas teie näete seda asja ette ja kas on mingisuguseid konkreetseid ettepanekuid ja kuidas erinevad äh, akte-, aktorid on, äh, vabandust, äh, otsustajad on seostatud selle protsessiga, aitäh! suur tänu, proua, proua Le Duri, jah, tõepoolest, praegu selles staadiumis, kus ma, kui ma valmistasin ette kuulamiseks ja ma ei ole veel volinike kolleegiumi liige, võib-olla ma ei saa oma vastuste selguses minna kaugemale äh, sellest, kuivõrd selged on mulle need komisjoni ettepanekud, millega komisjon parlamendi ja nõukogu ette tuleb. aga kui me räägime õigusloome protsessist, mis meie ees seisab, siis ma sooviksin igal juhul teile kinnitada, et ma selgitan ja väidan komisjoni ettepanekute kasuks niivõrd selgelt kui vähegi võimalik, aga samas ma ei suru neid läbi, kui mulle tundub, et nendega ei saavutata piisavalt paran-, parandas, parandusi, mida me soovime saavutada ja kui me räägime tarbimisest soolisest küsimusest, siis me hakkasime juba pöörama tähelepanu sellele oma tulemustabelites. esiteks analüüs näitab, et tegelikult äh, sooline kriteerium ei ole tarbija küsimustes nii olulise tähtsusega, kui näiteks ta võib olla teistes äh, sotsiaalvaldkonda puudutavates küsimustes. tarbijate rahulolu ning nende vastused äh, turgu puudutavatele teenus, tulemustabelitele ei olnud nii erinevad erineva soost vastajate puhul me uurime seda valdkonda edasi ja loodetavasti oleme üsna pea äh, sealmaal, et me võime teile esitada väga selge ülevaate, missugust mõju soolised kriteeriumid avaldavad tarbijate positsioonidele ning tarbijate valikutele. meil on väga-väga vähe aega järel. kas te soovisite? ei soovinud, hästi. suur aitäh järgmine küsimuse esitaja on Sennelova, talle järgnevad proua Engel ja proua Rapti. ja siis on härra volinikukandidaat. ma tervitan teid ja teie rahvast Euroopa Liidus. tarbija usaldus siseturu vastu seda peaks parandama kõikvõimalikud uuringud toodete osas, äh, igasugused raportid, igasugused uuringud. on uuringuid, mis ütlevad tegelikult, et tarbijatel ei ole ühisu-, ühesugust juurdepääsu ühesuguse kvaliteediga teenustele kõikjal Euroopa Liidus. ma olen seda ikka ja jälle korranud, muuhulgas raport, äh, mis kutsub üles komisjoni uurima seda küsimust kui diskrimineerivat. mina tahaksin teada, väga lihtne küsimus, kas te kavatsete midagi teha selleks, et komisjon uuriks, missugune see on kauba erinevad kvaliteeditasemed Euroopa Liidus ja kui teist saab volinik, siis mida te kavatsete teha, tulles ise riigist, mille kvaliteedi erinevad standardid on kinnitust leidnud ka kohtuotsus. suur aitäh meile edu, edu soovimast ja suur aitäh ka selle eest, et te kvaliteedi küsimuse päevavalgele tõite. tõepoolest, esimene ja kõige tähtsam asi meie jaoks on toodete ohutus me soovime, et tooted oleksid sama ohutud, kui nad on praegu või nende ohutust parandada ning kui me räägime toodetest, mis ohutusnõuetele vastavad, siis meil on, peavad olema paigas ka kvaliteedistandardid. aga me ei saa tarbijaid, tarbijatelt ära võtta võimalust kasutada tarbida kvaliteetseid tooteid, jah, tõepoolest, erinevatel turgudel võib kvaliteet erineda, aga tarbijatele peab alati selgelt näitama, kus kohas on kvaliteet viletsam. järgmisel tulemustabelite koostamisel kavatsememegi selle küsimusega veidi rohkem sügavuti minna, kontrollida ja uurida tarbijate seisukohti ning nende vastuseid. sellele küsimusele, kui suures ulatuses on nende jaoks tähtis kindel, tagatud ja kontrollitud kvaliteet ja nende vastuste põhjal koostame ka siis järgmise tulemustabeli. suur tänu, härra Engel tänan, härra esimees. varem töötas, siiamaani on töötanud selle valdkonnaga äh, volinik Borž, aga tundub, et mitte midagi erilist ei ole siiamaani välja tulnud sellest, ma tean, et see ei ole teie süü, aga nimetan seda siiski. toodete ohutusest on räägitud palju, teenuste ohutusest mitte nii palju. konkreetne küsimus siin, tuleohutus näiteks hotellides ja sarnastes paikades. inimesed hukkuvad viletsa tuleohutuse tõttu, see ei ole komisjoni süü, aga samas seadusandlik äh, raamistik selles vallas on vilets, meil oleks tarvis paremat mm, ohutu, teenuste ohutuse reguleerimisseadustikku, et inimesed ei sureks ja ma tahaksin teie käest küsida, kas te kavatsete selles valdkonnas midagi ette võtta? ja tahaksin ka küsida, mida komisjon edasi teeb härra Borsi seisukohaga, et teenuste ohutus on olulise tähtsusega? tänan selle küsimuse eest tõesti, toodete ohutuse valdkond on palju paremini arenenud kui teenuste turvalisuse valdkond ja see on taas koht, kus kõik volinikud peavad ühe, ühendama oma jõud, et olukorda parandada. mina loomulikult ei ole süüdi selles, mis varem juhtus, aga kui mind ametisse määratakse, siis ma olen igal juhul süüdi selles, mis edasi juhtub, vähemasti selle järgmise kuueteistkümne kuu jooksul. tõepoolest on mõningad valdkonnad, mida ei ole piisavalt reguleeritud, eriti just äh, kuigi majutuskohtade tuleohutust on reguleeritud, ma siiski näen, et siin on ruumi olukorda paremaks muuta. me saame tuleohutuse valdkonnas ka üldiselt väga palju ära teha, mitte ainult teenuste ka seonduvalt, vaid ka toodete valdkonnas näiteks parandada materjalide vastupidavust tulele, see võib võib-olla seo-, seonduda mõningate teiste tuleohutusalas võetavate meetmetega, aga jah, tõepoolest teenuste ohutus on täiesti uus valdkond, mida uurida, see on uus valdkond, mis kuulub ohutus, ohutusega tegelemise alal prioriteetsete valdkondade hulka. ja ma loodan ka, et siis tarbijakaitsevoliniku prioriteetide hulka see hakkab kuuluma. ja veel üks küsimus, viimane küsimus proua Raptilt. suur tänu, esimees. ma tahaksin äh, teid õnnitleda, soovida teile palju edu, esitada omalt poolt äh, lihtsa küsimuse. tarbijad äh, sõltuvad erinevate arvukate volinike otsustest ja teie saate olema üks nendest volinikest, nii et küsimus teile. kas te olete valmis ka minema konflikti oma kolleegidega, et konkreetsetel küsimustel äh, tarbijate õigusi jõustada, näiteks kui me räägime siin kollektiivhagist, tänan. aitäh ja minu vastus on. see ongi minu ülesanne, see on minu viis volinik olla, ma hakkan väga karmilt suhtuma tarbijate huvide kaitsmisesse, ma hakkan jälgima seda, et tarbijate huvidele pöörataks piisavalt tähelepanu eh, ka kõikides teistes valdkondades, mis on seotud tarbijate huvidega. minu esimene kokkupuude ja arutelud mitmete volinikega ja komisjoni asepresidentidega eh, panid mind selles küsimuses üsna optimistlikult asjadele vaatama, kõik volinikud tunduvad olevat valmis mitte vaatama tarbijakaitsele kui paljude poliitikavaldkondade vahel tekkivate konfliktide põhjusele, vaid nad peavad tarbijakaitset väga oluliseks osaks nende poliitikavaldkonnast ja nende üldine seisukoht tundub mulle olevat selline, et tarbija huvide kaitse ei peaks tooma kaasa huvide konflikti teiste poliitikavaldkondadega, vaid vastupidi, peaks olema võimalik kolleegidevahelise koostöö vaimus lahendada. loomulikult aga, kui on tarvis teatavat surve avaldamist, siis seda ma omalt poolt ka teen. suur tänu, kolleegid, et ajast kinni pidasite ja suur tänu küsimuste eest, kakskümmend üheksa parlamendisaadikut esitas küsimuse, suur tänu teile selle eest ning nüüd ma pöörduksin volinikukandidaadi poole ettepanekuga, et ta võiks oma sõnavõttu kuidagi kokku võtta ning ma annan teile siis nüüd taas sõna, enne kui me tänase kuulamise lõpetame. intensive, valuable and inspiring. suur aitäh teile selle väga tõhusa ja väärtusliku arvamuste vahetamise eest. võimalus täna siin kokku tulla kinnitas mulle veel kord, kui pühendunud te olete tarbijakaitsepoliitikale ning siseturu küsimustele ning samuti Euroopa Liidus töökohtade ja majanduskasvu tagamisele. seda te teete, seda kasutades ära tarbijate majanduspotentsiaali ning olete seda teinud juba aastaid. nüüd ma aga tahaksin teha teiega koostööd, tuua kokku teie ambitsioonide taseme ja teie panuse tarbijakaitsepoliitikasse ma üritan nüüd juhtida tähelepanu mõningatele võtmevõimalustele, mida see portfell mulle pakub selle lühikese ametisoleku aja jooksul. seetõttu on oluline tuua välja prioriteedid. kui mind ametisse määratakse, siis ma tööstan väga kõvasti selle nimel, et Euroopa tasandil saaks tarbijakaitsepoliitika nähtavamaks ning et äh, mina saaksin panustada sellesse poliitikasse nii palju kui võimalik. ma, nagu juba öeldud, näen ennast tarbijaagenda valve, valvekoerana ja selleks, et ma oleksin edukas valvekoer, on mul tarvis nii palju partnereid ja sidusrühmi kui võimalik, kes samamoodi minu moodi mõtleksid. minu võtmeprioriteedid, kui ma ametisse saan, oleksid siis niisugused. esiteks konsolideerida olemasolevat õiguslikku raamistikku, pöörata tähelepanu eelkõige toodete ohutustele me, meditsiiniseadmetele ja avada uus teenuste valdkond, pangakontod, kus me peame arvesse võtma tarbijate juurdepääsu ja huvisid. samuti ma sooviksin parandada jõustamis jõustamist koordineeritult riiklike ametkondade ja Euroopa Liidu ametkondade vahel. ma tõesti loodan, et mul õnnestub väljendada oma soovi olla võimalikult avatud ja teha koostööd kõikide sidusrühmadega selles, selle poliitika valal, vallas, samuti teavitada kõiki tarbijaid käegakatsutavatest hüvedest, mida tarbijakaitsepoliitika tarbijatele annab ning ma üritaksin ka pakkuda rohkem sihitud infot, mis käsitleb paremini tarbijate konkreetseid vajadusi, aga meil on tarvis tegeleda ka tööstusega, meil on tarvis pöörata tähelepanu ettevõtlussektorile, et ka nemad võtaksid tarbija huvisid, tarbija kaitset, tarbijate kaitset reguleerivaid määrusi paremini arvesse, et nad teeksid selle, tegeleksid sellega juba oma tootmistsükli väga alguses. Äh, härra esimees, lugupeetud parlamendi liikmed, parlament on tõesti mänginud väga olulist rolli Euroopa tarbijakaitsepoliitika väljatöötamisel ning ma ootan võimalust, kui mind ametisse määratakse, teiega ühiselt seda tööd jätkata. kui te annate mulle selle võimaluse, siis ma pühendan ennast väga lähedasele koostööle parlamendiga ning eriti küsimustes, mis puudutavad pooleliolevat seadusandlust ning teen kõik tagamaks nende seadusandlike aktide vastuvõtmise selle parlamendi ametiala aja lõpuks. samuti ma olen valmis tegema teiega koostööd kõikides teistes algatustes, mis on tarbija jaoks olulise tähtsusega. lõpetuseks tahaksin ma teha väikese isiklikumat laadi märkuse ma olen näinud, kuidas tarbijakaitsepoliitika on konkreetselt tarbijatele Horvaatias kasu toonud. võib-olla riigina, nagu kus tarbijakultuur oli üsna vilets, olin ma, ma olin selle juures, kui me hakkasime välja töötama esimest tarbijakaitseseadust ja mul oli tõesti väga hea meel, et ma sain seda harmoneerida ja ühtlustada Euroopa tarbija akiiga ning nüüd, kui Horvaatia astub Euroopa Liidu liikmeks, siis ma tahaksin näha seda, kui, kuidas Horvaatiast saab ühtse turu täieõiguslik liige, mul on ja minu jaoks saab olema väga eriline see, kui see õnn, unistus lõpuks tõesti tõeks saab. kui mind ametisse määratakse, ma pühendun täie hingega sellele, et saavutada tõsiseid tegelikke tulemusi tarbijate jaoks, et tarbijad oleksid tõeliselt kaitstud ning et Horvaatia jõuaks edukalt ühtsele turule. suur tänu selle konstruktiivse diskussiooni eest, suur tänu teie panuse eest väga paljudesse tarbijakaitse valdkonna tulevastesse tegevustesse, algatustesse ja poliitikatesse. ma ootan väga suure huviga äh, võimalust olla komisjoni liige ja võtta osa sellest tegevusest, suur aitäh! Well, very... suur aitäh, härra volinikukandidaat, äh, teie, teie osalemise eest siin kuulamisel ma arvutasin enne valesti, tegelikult kolmkümmend parlamendisaadikut esitas teile küsimuse, ajast oleme me peaaegu kinni pidanud. tänan teid veel ükskord, äh, ma suren, sulgen nüüd ametlikult koosoleku, kuid siia jäävad koordinaatorid. me ja täna pärastlõunal tuleme kokku kell kolm, kus me hakkame hindama selle kuulamise tulemusi ning seejärel saadame oma, oma seisukoha. suur tänu teile veel ükskord ja kohtume järgmisel koosolekul ja tänan veel ükskord härra Miimitsat.